Good afternoon everybody, dear members. tere pärastlõunat kõigile, võtke istet, aitäh tulemast. ma tean, et see ei olnud lihtne, kell on pool kolm. tavaliselt enne kolme me oma tööd ei alusta. seega võib-olla mõned inimesed on veel teel siia, aga meil on kõigest tund selle koosoleku osa jaoks, nii et sellepärast katsume kõigepealt alustada meie libe inimõiguste allkomisjoni ja arengukomisjoni ühiskoosolekuga. ja ma tõesti arvan, et on õige nüüd kohe alustada. tervitan siin Daniel Endressit, kes on ülemaailmse pagulasfoorumi direktor UNHCR-i juures ja ma natukene selgitaksin, miks me siin selle kolme komisjoni ühiskoosoleku oleme korraldanud. Te teate, et esimene ülemaailmne pagulasfoorum toimub Šveitsis Genfis kuueteistkümnendast kaheksateistkümnenda detsembrini. räägime siis üleilmsest rände ja varjupaiga kokkuleppest, mis võeti vastu ÜRO-s kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. ja see esimene foorum on siis ka esimene võimalus erinevatele osapooltele rääkida probleemidest ja võimalikest lahendustest selleks, et Äh, tagada siis see, et kõik annaksid koormat võrdselt. me eeldame, et UNHCR-i esindaja härra Endresi ettekanne on väga tähtis selleks, et valmistada siis ette meie osalemist äh, Šveitsis detsembrikuus aasta tagasi oli meil juba sarnane ettevalmistav koosolek ja meil oli võimalik arvamusi vahetada libekomisjoni siis, aga nüüd on siin kolm komisjoni. nii et kui proua Reena või härra Tobee soovivad veel teha märkusi, siis annan neile sõna. aitäh, esimees, räägin prantsuse keeles. suur tänu selle algatuse korraldamise eest. aitäh, et saame kohtuda Daniel Endresiga. meil on tõesti võimalus nüüd äh, maha pidada huvitav arvamuste vahetus. see, et nüüd kolm komisjoni tulevad kokku ja räägivad sellest küsimusest, on väga tähtis. detsembrikuus algab töö selles küsimuses ja meil siin parlamendist on kaasatud kolm komisjoni ja meie oleme öelnud, et meie tõesti väga otsustavalt tahame välja töötada erinevaid meetmeid. seega tuleb rääkida sellest küsimusest valdkonnakomisjonides, täiskogul ja ka parlamentidevahelistel kohtumistel. tahaksin teile meenutada, et meil on siin liikmed kolmest komisjonist, kes toimus, kes osalesid ka valitsustevahelisel konverentsil, kus räägiti siis äh, varjupaigapaketi vastuvõtmisest, see oli detsembris kaks tuhat kaheksateist Marrakechis. väga tähtis on välja töötada siis äh, kesklik pakett, äh, millega saaks ka parlament jälgida tehtavat tööd. Euroopa Liidu eelarvepädevad asutused peavad äh, jälgima seda tööd, hoolitsema selle eest, et ühenduse õigustikust ja rahvusvahelise õigust, äh, õigusest kinni peetakse. väga tähtis on, et me oleksime võimelised pagulasi vastu võtma, samal ajal andma ka humanitaar- ja arenguabi. väga tähtis on, et me jätkaksime seda koostööd ja mõtleksime nii sise- kui ka välismõõtme peale tegemist on tõesti suurte probleemidega ja väga tähtis on rääkida nii pagulaste kui ka rända, sisserändajate õigustest ja kohustustest. härra Tobe. jah, aitäh. mina tahaksin samamoodi toonitada selle ürituse tähtsust. tõesti vägivaldne sunniviisiline ümberasustamine puudutab just meie komisjoni ja viimastel aastatel on äh, selline praktika tõesti väga levinud, seitsekümmend koma kaheksa miljonit inimest on sunniviisiliselt ümber asustatud maailmas, kaheksakümmend viis protsenti nendest inimestest elab arenguriikides. arvestades nüüd selle ajaga, mida investa-, investeeritakse ümberasustamisse, see on nüüd kokku kakskümmend kuus aastat, on väga tähtis, et me annaksime abi nendele kogukondadele ja leiaksime ka kestlikke lahendusi ning aitaksime ka integreerimistööd teha. pagulased võivad põlvkondi sõltuda abist. Euroopa Liit peab olema tõhus, tuleb anda piisavat abi pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele ning Euroopa arenguabi peab keskenduma sellele, et pagulastel on võimalik üles ehitada uuesti oma elu väärikalt ja kaitstult, neil peab olema juurdepääs teenustele, töökohtadele ja haridusele. aitäh! suur tänu mõlemale kaasesimehele, proua Reenale ja härra Tobele ja nüüd anname sõna UNHCR-i esindajale Daniel Endresile ja pärast seda on võimalik meil arvamusi vahetada, nii et kõik, kes soovivad sõna saada, palun andke käega märku või siis ka oma kaardiga, nimekaardiga ja siis hiljem on meil võib-olla ka võimalus ka välisteenistus ära kuulata selles küsimuses, mis puudutab siis pagulasfoorumit äh, Šveitsis detsembrikuus. härra Endres, aitäh, esimees lugupeetud parlamendiliikmed, olen väga tänulik selle võimaluse eest teiega rääkida üleilmsest pagulasfoorumist täna siin Euroopa Parlamendis. Euroopa Liit on ja institutsioonid ning liikmesriigid on äh, multilateraalses maailmas väga pühendunud partnereid ja nüüd aasta pärast seda, kui üleilmne pagulaspak-, lepe kokku võeti, on meil võimalus hakata seda lepet täitma, seda siis üleilmse pagulasfoorumi raames, mis toimub kuueteistkümnendast kaheksateistkümnenda detsembrini Genfis sellel aastal. pagulasprobleemide lahendamine on võimalik ainult rahvusvahelise koostöö ja ka ÜRO pagulasameti kaudu ning sellepärast meie ootame koostööd Euroopa Liiduga selleks, et oleks võimalik siis leppe ellu rakendada. ma tahaksin keskenduda kolmele valdkonnale. kõigepealt räägiksin äh, sellest, mida Foorumil täpsemalt tehakse. teiseks, mida me soovime saavutada ja kolmandaks oleks vaja vaadata, mida Euroopa Liit ja Euroopa Liidu institutsioonid saaksid teha selleks, et üleilmne leping ka tõesti toimima hakkaks. see leping tegelikult äh, muut-, muutis paradigmat, kuidas suhtutakse pagulastesse. siin tuuakse välja rahvusvaheline solidaarsus, mis valatakse konkreetsetesse tegudesse selleks, et eh, kestlikumalt jagatakse vastutust ja koormat. kui vaadata tagasi aastatesse kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kakskümmend, siis me näeme, et meil tekivad uued konfliktid Süürias, Venezuelas, eh, Ukrainas ja tegelikult ka vanadest kolleegi, konfliktidest ükski pole leidnud lahendust, nii et sunniviiselt ümber asustatud inimeste arv on kahekordistunud viimastel aastatel ja nagu juba öeldi, siin juba peaaegu seitsekümmend üks miljonit inimest on sunnitud äh, oma kodudest lahkuma. kaheksakümmend viis protsenti nendest inimestest elab maailma kõige vaesemates riikides ja need riigid ei saa piisavalt toetust. arvestades sellega, et nii paljud pagulased, põlvkonnad, terved põlvkonnad äh, aastakümneid veedavad pagulaslaagrites, on selge, et see olukord ei ole meie jaoks vastuvõetav ja sellepärast see pagulasleping äh, kutsub üles olukorda muutma, pagulasi lõimima ühiskonda, andma lühiajaliselt humanitaarabi ja rahvusvahelist kaitset ja pikemas perspektiivis siis ka arenguabi, kuhu oleks kaasatud ka erasektor. üleilmne pagulasfoorum soovib panna toimima pagulaslepingu ja mobiliseerida rahvusvahelist kogukonda tegemaks rohkem pagulaste heaks. üleilmne pagulasfoorum tuleb kokku iga nelja aasta tagant ministeeriumite tasandil. ja tegemist on siis ka multilateraalse lähenemisega selleks, et pagulasprobleeme paremini esile tuua. seega valitsused, piirkondlikud organisatsioonid nagu Euroopa Liit, erasektor, ÜRO, ametid ja allametid ning arenguabi andjad, teadlased äh,, võõrustaja, riigid ja pagulased ise on kõik kaasatud sellele foorumile. esimene foorum, nagu juba öeldud, toimub detsembrikuus. UNHCR ja Šveits üheskoos võõrustavad seda üritust ning viis liikmesriiki on liitunud samamoodi eh, foorumi korraldajatega. Nendeks liikmesriikideks on Costa Rica, Etioopia, Saksamaa, Pakistan ja Türgi kõik need ÜRO liikmesriigid on esindatud, siin kas tuleb kohale riigipea või valitsusjuht. Foorumi ajal maailma juhtidel ja erinevatel osapooltel on võimalik vaadata, mida on siiamaani tehtud, tuua häid näiteid, jagada häid kogemusi ning äh, Äh, muidugi võtta ka konkreetseid kohustusi ja teha ettepanekuid uute sammude jaoks, selleks et täita selle lepingu üldeesmärke. milleks on võõrustaja riikidele surve vähendamine, eriti just vaesed riigid, nagu ma ütlesin, ei saa piisavalt toetust ja seega kannatavad kohalikud kogukonnad. teiseks on vaja parandada pagulaste iseenesega hakkamasaamist. selle asemel, et lihtsalt aastakümneid oodata laagris, mitte saada haridust ja mitte töötada, oleks parem, kui nad saaksid lõimuda ühiskonda, töötada, õppida ja anda sellega oma panus. nii et nad teeniksid ka tegelikult siis võõrustajariigi huve. kolmandaks tuleb kolmandate riikide lahendusi siin leida, mõtlen siin ka ümberasustamise peale ja neljandaks tuleb parandada olukorda päritoluriikides selleks, et pagulased saaksid tagasi koju pöörduda. olles saanud parema hariduse ja olles ka siis paremini ettevalmistatud koha peal hakkama saamiseks, nagu öeldud, Need on siis need valdkonnad, mis on identifitseeritud kui erivaldkonnad, mis vajavad toetust. ning põhilised liikmesriigid toetavad ka neid valdkondi ja mul on väga hea meel, et Euroopa Liit on siin koormuse ja vastutuse jagamist, haridust ähm,, iseenesega hakkamasaamist toetanud, täpselt samamoodi nagu ka uute lahenduste leidmist koormuse ja vastutuse jagamine tähendab seda, et me teeksime paremini koostööd üleilmsel tasandil, et näidatakse üles solidaarsust võõrustaja kogukondadega selleks, et nad näeksid, et on võimalik tulemusi saavutada. teiseks, haridus. nagu te teate, pool maailma pagulastest on lapsed ja sellegipoolest neli miljonit nendest lastest ei saa käia koolis. seega on nad äh, kõige rohkem unustatud ühiskonnarühm maailmas ja kuidas nad saavad üles ehitada oma tulevikku, kui äh, neile ei antagi selleks võimalust. kolmandaks, äh, töö ja eluga hakkama saamine, kui tähtis on see selleks, et integreerida, seda ma juba selgitasin. ja neljandaks, energia ja taristu, eriti just keskkonnasõbralik energia tootmine on siin väga tähtis ning tahaksin teile meenutada et, et nelikümmend protsenti pagulastest maailmas elab pagulaslaagrites ja nendes laagrites iga päev kolm tuhat viissada kuupmeetrit puitu põletatakse sooja saamiseks, sest neil ei ole ja ka toidu tegemiseks, seepärast et ei ole mitte mingeid muid võimalusi. ja samamoodi siis ka võimekuse suurendamine on väga tähtis selleks, et äh, meie liikmesriigid saaksid pagulasprobleemiga paremini hakkama. nüüd see teine punkt, mida me soovime saavutada. ma loodan, et teil kõigil on ees kümme punkti. ma pole kindel, et need laiali jagati, aga kui mitte, siis meie veebilehelt te need leiate. ma räägiks kahest või kolmest nendest esiteks, kuidas me saaksime toetust suurendada. kui vaadata meie sada üheksakümmend kolme liikmesriiget, siis nelikümmend kuni viiskümmend on tõesti kas doonoritena või võõrustajariigina tõsiselt kaasatud äh, pagulaste aitamisse. tõesti, me võime suurendada väga palju, suurendada seda riikide numbrit Ehm, kas siis doonoritena, võõrusteriikidena ja peale selle tuleks ka erasektorit rohkem kaasata. teine tulemus, mida me loodame saavutada, et võõrustajariigid ka kaasaksid pagulased ka oma arengukavadesse. ainult niimoodi on võimalik saavutada seda, et pagulased saavad käia koolis, saavad arstiabi ja et äh, taristu äh, väljatöötamisel arvestatakse ka elanikkonna arvu kasvuga. siis kolmas tulemus, mida me soovime saavutada, on see, et pagulasi ei tuleks nii-öelda toetada humanitaarabi arvelt, mida me oleme praegu DJ Ecoga teinud, mis on üks meie suuremaid partnereid, et ei anta mitte ainult humanitaarabi, vaid ka kaitset. peale selle on väga tähtis just äh, arvestada ka arenguga, sest lahendused äh, nõuavad pikka, äh, sest see võtab kõik väga pikalt aega ja sellepärast on meil siin ka muud peadirektoraadid nagu DG Defco ja DG NER kaasatud. samamoodi Maailmapank mängib väga tähtsat rolli. maailmapangas on eraldi osakond äh, Äh, mis toetab pagulasi. kaks miljardit eurot on, mida jagatakse siis just pagulaste toetamiseks. kolmas punkt. kuidas Euroopa Liit võiks äh, panustada foorumil ja aidata siis pagulaslepingut äh, täita? ma arvan, et parlament just oma õigusloomeliste volituste kaudu ja ka järelevalveasutusena saab anda väärtusliku panuse. üleilmse pagulaskokkuleppe äh, täitmiseks. seadusloomelises rollis UNHCR soovib äh, parlamendiga konsulteerida seda uut äh, Äh, varjupaiga ja pagulaspaketti, mille on juba välja kuulutanud äh, järgmine komisjoni president Ursula von der Leyen. ja me loodame, et parlamendiga koos me saame varjupaiga reegleid üle vaadata ja muuta nii, et me peaksime kinni Euroopa Liidu väärtustest. ja meie oleme muidugi valmis siin andma oma abikäe selles menetluses peale selle on väga tähtis mõelda ka selle peale, et Euroopa Liidul on tegelikult väga palju äh, Äh, häid näiteid. tahaksin välja tuua selle väärika elupoliitika, mis on üks kõige tähtsamaid dokumente vähemalt pagulasmaailmas. see on väga palju mõjutanud ka seda, mis on paika pandud ka pagulaskokkuleppes. teiseks äh, suurenenud rahaline abi võõrustaja riikidele. Euroopa Liit on siin tõesti väga palju ära teinud ja nüüd on tõesti väga tähtis ähm, ära oodata uus mitmeaastane finantsraamistik selleks, et näha, kuidas seda abi anda süstemaatilisemalt ja institutsionaalsemalt ja kolmandaks tahaksin välja tuua selle, kuidas Euroopa Liit on olnud kaasatud piirkondlikesse menetlustesse. ma tahaksin välja tuua iga koostööd, mis puudutab siis just Somaalia poolsaare idaosas tehtud koostööd. see oli väga tähtis Euroopa Liidu panus selle rahuprotsessi eduks. Euroopa Liit toetab multilateralismi on üle ja on üleilmselt kõige suurem abiandja. Euroopa Liidul on väga palju erinevaid meetmeid, millega on võimalik äh, tõeliselt ja päriselt ka pagulaste olukorda parandada. Euroopa Liidu puhul oleks tähtis, et leidaks lisavahendeid äh, arenguabi kõrval seda nii kahepoolsete kui ka multilateraalsete kanalite kaudu selleks, et toetada nii ähm, päritoluriike kui ka võõrustajariike. ainult niimoodi on võimalik näha nendes riikides muudatusi, neil on vaja neid lisastiimuleid. peale selle kutsume Euroopa Liitu üles, et järgmist mitmeaastast finantsraamistikku kasutataks äh, eriti just äh, naab- äh,, naabrit Äh, lähinaabruse ja ka arenguabimeetmeid selleks, et toetada võõrustajariike. kutsume Euroopa Liitu üles, et välja töötatakse ka tõhusad pagulaste integreerimismeetmed äh, selleks, et integreerida pagulasi arenguriikides. just sellepärast Euroopa Liit peaks äh, konsolideerima oma arenguabi, eriti just siis, kui tegemist on sunniviisile äh, ümberasustamisega ja peale selle tuleb leida lahendus sunniviisilisele ümberasustamisele. ette ennustatav ja tõhus arenguabi on see, millega on võimalik vältida inimeste edasiliikumist, seega inimesed saaksid jääda võimalikult kodu lähele, sinna lähedale, sinna, kuhu nad tahavad jääda. selleks, et nad ei peaks meeleheite pärast ette võtma ohtlikke teekondi selleks, et jõuda kas Euroopasse või Lõuna-Aafrikasse. aga rahastamisel on mõju ainult siis, kui see on ka poliitikate muutmisega seotud maailmapanga viimased panused võitlemaks sunniviisile ümberpaigutamise vastu on see, millega on võimalik äh, Te olete viisteist minutit rääkinud, esimees katkestab kõnelejat, ütleb, et äh, meil on veel ka kõnelejaid, kes soovivad teilt küsimusi esitada, nii et äkki te võiksite kokku võtta. ma nägin, et teil on veel päris mitu lehekülge siin. mitte küll väga palju. jah, väga hea, et äh, praegu mind katkestasid, sest kohe võtan kokku. see oli tõesti üks kõige tähtsamaid punkte siis tahaksin toonitada veel ka seda, et Euroopa diplomaatia Euroopa Liidu delegatsioonide kaudu kogu maailmas on olnud väga tähtis võitlemaks rände põhjuste vastu ja lahendada siis konfliktiolukordi. lõpetuseks tahaksin lihtsalt öelda, et siiamaani me oleme üritanud pagulaste nii-öelda ellu jääda ja nüüd selle pagulaskokkuleppe kaudu peame neile pakkuma ka tulevikku võõrustaja riikides ja Euroopa Liit on tõesti üks kõige võimekamaid institutsioone, mis saab selle ülesandega aegada ja tõesti vabandan, et ületasin oma kõneaega ning annan kohe ka siis sõna teile tagasi. ei noh, te olete ikkagi külaline ja seetõttu olete igati teretulnud rääkima natukene kauem. meie kõik need teemad, mida te puudutasite, eelkõige just vajadus õiguslike viiside võimaldamiseks neile võidelda inimkaubanduse vastu ja samuti jätka, jätkata tegevust oluliselt väärikamalt inimõigusti austades. Need on asjad, mis on libe komisjonile alati väga südamelähedased olnud, aga tahaksin teile ka öelda, et et me, meil on delegatsioon üleilmsele pagulasfoorumile, nagu te teate, sinna kuulub vähemasti üheksa liiget kaasatud kolmest komiteest, mina olen juhataja, kaasatud on veel äh, Daniel Karen, Bernard Simjok ja kolleeg Malin York, kõik nemad osalevad sellel üritusel, nii et Euroopa Parlamendi jaoks on väga oluline osaleda äh, kõikidel sessioonidel, näidata, et Euroopa Liit on väga olulise, olulise tähtsusega osaline, aga nüüd, et näidata, kui oluline see teema meil on, äh, alustame diskussiooni. meil on terve nimekiri töötaja, äh, inimestest, kes soovivad esitada küle, küsimusi külalisele ning need inimesed, keda ma äsja nimetasin, võib-olla teie sooviksite esimeses voorus sõna võtta ja siis ülejäänud liikmed järgmises, äh, võib-olla proua Bjork ja veel mõned, härra Karem on ka siin, ehk äh, proua Bjork, teie alustate alustaksite, sellepärast et teie juhite ka kogu selle asja kõige viimast osa. suur aitäh ja suur aitäh, härra Enders, et tulite meie komisjoni, võib-olla äh, tohiksin ka tänada komplimentide eest, mis te tegite Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu saavutustele, äh, sellepärast et osad mm, meie on olnud ka suurt kriitikat just nende asjade osas, millega me ei ole hakkama saanud. üks asi, miks mina just väga ootan osalemist sellel üleilmsel foorumil, on see, et me saame leida uusi võimalusi, kuidas Euroopa Liit saab oma kaitsesuutlikkust suurendada ja ma ütlen seda ka raportöörina Euroopa Liidu ümberasustamisraamistiku kohta, aga mitte ainult, mingisugused arutelud on tegelikult ka selle vastu, et inimesed jõuavad spontaanselt Euroopasse ja otsivad äh, varjupaika, mida neil tegelikult on õigus taodelda vastavalt, vastavalt Genfi kokkuleppele. me peame olema väga-väga konkreetsed selles, mida me sellel foorumil räägime, aga olles seda nüüd öelnud, siis ma tahaksin öelda, et kaitsevõimekuse suurendamine nii Euroopas kui siis väljaspool Euroopat on olulise tähtsusega. ma te tervitan lähenemist paljude sidusrühmade foorumist, see on väga olulise tähtsusega, olulise tähtsusega on teha ka tihedat koostööd valitsusvä-, väliste organisatsioonidega ja pagulaste kogukonnaga, sellepärast et ilma nende abita me ei saa ju teha ka mõist-, mõtestatud tööd nende abistamiseks. seega ma tõesti ootan väga suure huviga neid arutelusid ja nagu juba öeldud, ma olen seda meelt, et Euroopa Liidu ümberasustamiskavadega on natukene edu saadet, saavutatud, üha rohkem riike osaleb selles, aga ma kardan, et pikaajalist kestlikku kohustust ja kokkulepet praegu ei ole, pigem on tegemist niisuguste lühiajaliste lubadustega, mis lähtuvad inimõigustest ja põhivajaduste kaitsest, aga siinkohal oleks tarvis ikkagi pikemat, pikemat globaalset kokkulepe, tahaks tänada ka UNHCR-i kogu ülevaate eest, mida on tehtud praegu toimuva kohta, suur aitäh! ja nüüd ma arvan, et järgmisena läheb sõna järg- härra Karemmile. aitäh, mul oli just võimalus tänada ÜRO mm, pagulaste ülemvoliniku esindajat, tõesti vaja on meie ühiskonda ette valmistada ehm, pagulaste vastuvõtmisega seonduvateks probleemideks, vaja on nüüd pikaajaliselt selleks vahendeid planeerida. ja ma küsisin esindajatelt esindajalt, kas kohalikud omavalitsused äh, on kaasatud sellesse foorumisse selleks, et meil oleks äh, kaasav äh, ühiskond, ähm, on vaja mitte ainult valitsuste otsuseid, vaid ka seda, et kohapeal neid otsuseid ellu viidaks, kui need inimesed Euroopa pinnale jõuavad, nii et eel, eelnevalt ma olen linnapea olnud, ma olen Galees kokku puutunud nende küsimustega ja sellepärast äh, ma arvan, ma soovin, et äh, ülemvoliniku esindaja rahustaks meid äh, seoses selle küsimusega. Willing... nüüd ehk koordinaatorid sooviksid sõna, kas proua Sippel ma näen äh,? hästi, palun, järgmine kõneleja. suur tänu, esimees ma mõtlesin, et võib-olla on natukene parem oodata, sellepärast et Türgit käsitleva raportöörina on mul võib-olla niisugune konkreetsemat laadi küsimus, meie külaline rääkis oluliselt laiemalt nendest teemadest, aga kuna mul juba võimalus on, siis ikkagi kaks küsimust. esiteks, mis on nende riikide roll, kes on kaasatud näiteks Türgi puhul, Türgi on võtnud vastu aastate jooksul päris suure hulga sisserändajaid, aga väga paljusid äh, Türgi poliitika aspekte selles vallas on kritiseeritud, seda tehakse praegugi eelkõige äh, seoses operatsioonidega Süürias ja siis on meil teine probleem. teatav probleem või mure on sellega, et ÜRO ja Euroopa Liidu seisukohad võivad pisut erineda, mis puudutab Süüria pagulaste tagasipöördumist Türgist Süüriasse, sellepärast et äh, Euroopa Parlament on olnud üsna, üsna kriitiline selles suhtes ja samuti äh, selle äh, demograafilise reguleerimise suhtes, mida Türgi soovib teha ja mida ta on tutvustanud, oleme ka külastanud president Erdogani ja üritame ikkagi pakkuda talle mingisuguseid äh, võimalusi ja tuge, et see tagasipöördumine toimuks võimalikult väärikalt ja vabatahtlikult, sellepärast et Türgist Süüriasse tagasipöördumise puhul oli väga-väga suur küsimus selles, kas see ikka tegelikult toimub vabatahtlikult. nii et võib-olla tuleks jälgida seda tagasipöördumist Türgist aga arvestades seda, missugune on olnud Euroopa Liidu ja ÜRO seisukoht aastate jooksul, eelkõige esita-, Türgile esitatud nõudeid pidada kinni rahvusvahelistest seadustest, eh, kas mm, mm, kas te, me kuuleksime nüüd teie konkreetset seisukohta, arvestades seda, mida teeb president Erdogan. ärge muretsege, liikmed, te kõik saate sõna. aga ma näen, et üks koordinaator tõstis käe palun, proua Strikk, teil on sõna. suur aitäh, ka mina tahan tänada teid kogu selle töö eest, mis te olete ära teinud eh, sisserändajate toetamisel ja vastuvõtmisel ning ma sooviksin ka delegatsioonile igakülgset edu soovida üle, üleilmsel pagulasfoorumil. mul on ka paar küsimust, vaadates Euroopa Liidu poliitikat, siis see tõesti mm, keskendub suuresti sellele, et äh, pagulastega seonduvat tegevust nii-öelda ostetakse väljast sisse ja vastutus lükatakse võib-olla teataval määral transiitriikidele, kolmandatele riikidele ja need riigid hakkavad samamoodi Euroopa Liidu käitumist äh, kopeerima, et vähendada oma vastutust ning kõige selle tulemusena Mm, ülemaailmsel pagulaskokkuleppel peaks olema ka suund sellele, et me jagame ühtlasemalt koormust, siinkohal ma tahaksingi küsida, kuidas te kavatsete reguleerida selle võimal-, seda võimalikku mõju ja vajadust saavutada pikaajalist mm, kestlikku mõju nii Euroopa Liidu tasandil kui muudel tasanditel, seda ma tahaksin teada. Te nimetasite mitu korda et, et kaheksakümmend viis protsenti pagulastest on kõige vaesematest piirkondadest ja väga suur hulk pagulasi ei saa isegi kõige eleman-, elementaarsemat toetust ja abi, lihtsalt sellepärast, et nendes piirkondades ei ole võimalik seda anda. muidugi te küsi-, taotlete ka täiendavat finantsabi, aga kui me räägime ümberasustamisest, kas on mõistlik siis keskenduda kõige, kõige haavatavamatele pagulastele, kellel on vaja kõige rohkem abi, mida, millele peaksid pöörama tähelepanu võib-olla lääneriigid? kuidas te seda näete, kas peaks pöörama eelkõige tähelepanu sellele kõige haavatavamale osale. suur aitäh ja nüüd on teie kord, härra Keel. suur aitäh, suur aitäh selle olukorra väga konkreetse tutvustamise eest. mul on kaks kiiret küsimust väga iga, väga põhjendatult ütlesite, et äh, sisserändajaid tuleb integreerida, see on oluline, aga seda väga paljudes kohtades ei tehta ja siis te nimut-, nimetasite ka lapsi väga-väga palju, äh, pagulaslapsi, kellel ei ole mitte mingisugust äh, juurdepääsu haridusele, mis on ausalt öeldes häbiväärne, sellepärast et kui viis-kuus aastat juba koolis vahele jääb, siis on väga raske neid tagada, tag-, tasa teha ja sellega seoses ka minu küsimus, kas on li-, riike, liikmesriike, kus on toimumas niisugused muutused, et näiteks pagulastele antakse haridust ja nii edasi ja kui Euroopa Liidus, äh, kas me teeme siis Euroopa Liidus parimat või halvemat. ja nüüd teine küsimus, mis puudutab teisi ÜRO liikmesriike. kas on riike, kes planeerivad võtta ka täiendavat vastutust, sellepärast et nagu te isegi ütlesite, kui seda koormust võrdsemalt jagataks, siis oleks kõikidel kergem. ja nüüd veel küsimus pagulaste kohta. kuidas te teete vahet pagulastel ja majandusmigrantidel? suur aitäh! suur aitäh äh,! härra Kelly, proua Vilde. aitäh, ähm, äh, härra esimees, aitäh, härra Andres, mina kahjuks ei ole Genfis kohal pagulasfoorumil, sest äh, kohti on vähe ja mul, minu jaoks kohta jagunud. aga mul on küsimusi, mis puudutavad pagulaste toetamist. mul oleks äh, meeldinud tagasi tulla selle raporti juurde, mis paar päeva tagasi avaldati ja mis oli jut-, kus oli juttu äh, Äh, nendest meetmetest, mida on võetud äh, pagulaste suhtes, kes on äh, saabunud alaealistena Itaaliasse ja nüüd on juba täisealised, et suur osa neist olid kuueteist-seitsmeteistaastased ehk peaaegu täisealised ja ma tahaks küsida, et millele tuginevad need hinnangud, kas tegemist on huvitatud isikute enda sõnadega, näiteks üks vabaühenduse esindaja ütles eelmisel aastal, et äh, on ainult üks võimalus saada teada, et kes on alaealine, et nimelt neilt küsida, et kui nad ei ole võimelised äh, meile ütlema äh, selget kuupäeva, siis me eeldame, et nad on alaealised ning võttes arvesse, et tegemist on kuueteist ja seitsmeteistaastaste inimestega, siis lahetata, arvatakse, et nad on alaealised ja et mm, tehakse ka neid luuhinnanguid ähm, ja äh, kuidas hinnata olukorda näiteks äh, Sitsiilias, kus olukord on tõesti väga äh, dramaatiline, kus noorte tööpuudus on viiskümmend seitse protsenti ja väga suur osa rahvastikust on, elab vaesusriskis ning ma tahaks tuua veel ühe näite, mida me oleme hiljuti näinud Etioopias. me külastasime ühte pagulaslaagrit seal äh, seal on äh, kaheksakümmend tuhat äh, isikut, äh, lapsed, kes käivad ka koolis, seal on teatav autonoomia olemas, aga kõik küsimused, mis puudutasid mida me esitasime erinevatele vabaühendustele, kes meid vastu võtsid, siis neil ei, ei olnud mingit mõtet, et mida nende inimestega teha, et seal on inimesi, kes on juba neli aastat seal, kes ütlesid, et nad tahaksid äh, äh, normaalset elu elada uuesti, aga äh, seal ei ole mitte mingeid mõtteid selle kohta, et mis saab neist inimestest järgnevatel aastatel. suur tänu proua Tüpont, aitäh ka minu poolt selle ülevaate eest, mis te meile andsite ja mm, selle äh, Foorumi programm näitab, et tege-, et on tõesti väga oluline tuua kokku kõik äh, osapooled ja mõelda äh, lahenduste üle. minu jaoks on oluline see küsimus, millest te juba lühidalt rääkisite, et tegemist on ühe konverentsi eesmärgiga, et kuidas ole-, te tahate tagada see, selle, et rohkem riike osaleks äh, lahenduse leidmisel, et kas te palun räägiksite, kuidas te kavatsete seda saavutada, see oleks väga huvitav. proua Areena, palun. aitäh. ja äh, tulen tagasi selle juurde, millest rääkis Nacho, mis puudutab Türgi poliitikat äh, rändajate suhtes. Te ütlesite, et Türgi kuulus äh, nende Foorumi liikmete hulka, et kas äh, on praegu ette nähtud äh, järele pärida, et milline on Türgi seisukoht, sest ei saa ühelt poolt olla äh, pagulaste vastuvõtja, teiselt poolt olukorra destabiliseerija Süürias, et kas on võimalus äh, Türgile küsimusi esitada ning sama käib ka Saudi Araabia kohta. ma ei tea, kas äh, Saudi Araabia osaleb aruteludes, aga see raske mm, kriis, mida me näeme Jeemenis, kus äh, on väga palju sisepagulasi, palju räägitakse sellest, et pagulased Äh, liiguvad üle riigipiiride, aga me näeme, et on väga palju ka sisepagulasi ja Jeemenis on üks äh, raskematest humanitaarkriisidest, mida me üldse oleme näinud ja Saudi Araabia on seal samal ajal väga äh, e-, tegev olnud, aga samal ajal ka suur abiandja, et ähm, kas on ette nähtud arutada ähm, rände põhjuseid, mis samal ajal mis inimesi liikuma ajavad äh, nendes riikides. ja teine asi, me näeme Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas ja kohati ka parlamendis, äh, aga veidi vähem, äh, seda, et räägitakse, et abi tuleb anda sidudes selle teatavate tingimustega. et näiteks vastavad riigid võtaks tagasi ähm, niinimetatud vabatahtlikke tagasipöördujaid, mis tihti ei ole vabatahtlikud tagasipöördumised. kas ähm, selle teemaga tegeletakse ja kas ei oleks äh, parem rääkida stiimulitest, et on täiendavad vahendid nendele riikidele ette nähtud selle asemel, et rääkida äh, abi tingimuslikkusest seoses äh, päritoluriikidega ning tulen tagasi selle juurde, mida juba mainis siin üks ähm, kolleeg, et ähm, kohalikud elanikud, loomulikult ka linnapead, aga ka transiitriikide kohalikud e-, elanikud peaksid olema kaasatud, sest äh, väga suur osa äh, liikumisest toimub äh, mandritel, näiteks Aafrika mandri siseselt, et kuidas ähm, kuidas saaksid selles tegevuses osaleda kohalikud elanikud? terve hulk küsimusi on nüüd esitatud, kas on mul veel keegi, keegi kahe silma vahele jäänud. jah, palun. proua Kanko. minu arvates peamine asi, millega ülemaailmne pagulaste kokkulepe pea, äh, pagulasfoorum peaks tegema, on valmistuda tulevikuks. ma tahaksin küsida, kui palju on teil andmeid erinevate asjade kohta, näiteks äh, poliitilise ebastabiilsuse äh, ja muude niisuguste nagu viimase paari aasta rändekriis on ette, on näidanud, Euroopa ei olnud piisavalt ette valmistanud selleks. ja isegi kui me oleksime, kui me saame selle süsteemid tugevamaks, siis kõvasti on tarvis ikkagi tööd veel ära teha. missugused äh, andmed teil on juba olemas ja missugused on teie plaanid selleks, kuidas Euroopa saaks parandada oma olukorda praegusest võib-olla viie või kümne aasta pärast ja missugused on need vahendid, mis on teie käes niisuguste muudatuste tegemiseks? tundub, et nüüd on kõik. pööran nüüd tähelepanu jällegi poodiumile, palun härra Enders, sõnajärg on teil tagasi. suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh paljude küsimuste ja sõnavõttude eest, suur aitäh ka toetavate sõnavõttude eest, see on vaieldamatult äärmiselt äh, kiiduväärne ja näitab ka selle auväärse koja üldist meelestatust. esiteks, äh, mis puudutab äh, ümberasustamise küsimusi tõsi, meil on tõesti vaja pikaajalisemat strateegiat, me oleme tulnud välja kolmeaastase ümberasustamise strateegiaga ja see on ka üks teema, mida käsitletakse Foorumil. ma arvan, et see on vähemasti pikaajalisema tegevuse mm, algus ja tõsi ta on, ümberasustamine on tegelikult just nende kaheksakümne viie protsendi inimeste puhul kõige parem vahend. alati on niisuguseid äärmiselt riskantseid juhte, alati on äh, piinamisohvreid, keda tuleb tuleb tuua kolmandatesse riikidesse, on veel mõningaid kriteeriume. tahan rõhutada veel ükskord, auväärne saadik Karem ütles, tihtipeale on kohalik omavalitsus silmitsi tohutu pagulaste sissevooluga ja nad tegelikult peavad ise sellega toime tulema, nad peavad ise toetama kõiki kohapealseid vastuvõtjaid, äh, rändajaid ja nii edasi. eelmisel aastal toimus sel teemal juba üks oluline kokkusaamine ja ka kohalike omavalitsuste esindajad osalesid, osalesid seal. mis puudutab nüüd Türgit, siis selle kohta oli ka terve rida küsimusi. esiteks te peate mõistma, et kõigepealt me peame tegelema ümberasustamise humanitaarse mõjuga. see on kõige olulisema tähtsusega asi, millele UNHRC keskendub ja me peame vähendama nii palju kui võimalik halbu tagajärgi poliitilist tegevust on meil siiski vaja, aga samas täielikult me sellele pühendada ei saa. lisaks, äh, nagu minu arust esimene sõnavõtja Türgi kohta ka nimetas, me peame mõistma, et Türgi on võtnud kolm koma kuus miljonit põgenikku Süüriast, järgmine on Pakistan üks koma viis miljonit ja see on tegelikult täiesti äh, erakordne lähenemine. Nad on võimaldanud neil arutada, alustada seal oma ettevõtlust, nii et tegelikult see on väga-väga positiivne edulugu. võttes arvesse viimaseid sündmusi Põhja-Süürias, tehakse praegu ka suuri püüdlusi ja paistab, et olukord on tegelikult pööret paremusele ikkagi võtmas. ma arvan, et ma praegusel hetkel rohkem selle kohta ei räägi, loodan, et olete nõus nüüd, mis puudutab äh, väljast poolt võtmist ja vaesematest riikidest pärit äh, sisserändajaid, siin on alati küsimus selles, et kus kohas on see tasakaal, milline on see kuldne kesktee. me ei, ei saa kõikide maailma kriisidega toime tulla. me ei saa end isoleerida sellest, me ei saa ne neid isoleerida endast, aga mingisugust tasakaalu on vaja nii Euroopa poolt antava abi poolt nendele riikidele, kes alati peavad kandma kõige raskemat pagulaste koormat ja samamoodi peab ikkagi kaitsta, kaitstama Euroopa piires neid, kes kõige rohkem kaitset vajavad nüüd härra Karemi küsimus, suur aitäh selle küsimuse eest, ma konkreetset nimekirja Euroopa Liidu liikmesriikidest teile siin tuua ei oska. mõned riigid on väga tublid olnud, eks vaadake nende poole, kes on kõige rohkem äh, sisserändajaid vastu võtnud, kes on andnud kõige rohkem finantstoetust ja seejärel vaadake, mida on teinud mõned teised riigid, kes on võtnud neid kõige vähem ja toetanud kõige vähem, hoolimata sellest, et riikide suutlikkus selles küsimuses on võib-olla võrdne. aga näiteks, kui me räägime üleilmsest pagulaskokkuleppest, Etioopial oli niisugune poliitika ja see puudutab nüüd järgmist sõnavõ-, sõnavõtjat ja tema küsimust ka, nende poliitika oli selline, et nad hoiavad pagulasi pagulaslaagrites aastakümneid ja nad mingisugust kokkupuudet kohalike elanikega neile ei võimalda, nii et nüüd jaanuaris otsustati olukorda muuta, lasta, anda inimestele juurdepääs kogu kohalikele koda, koga, kogukondadele, mm, lasta laps, lastel kooli minna ja nii edasi, selle tulemusena üheksakümmend tuhat inimest sai Etioopia kodanikeks või Etioopia ühiskonna liikmeteks pagulastel loodi kolmkümmend tuhat töökohta, ühesõnaga on saavutatud üsna suurt edu. jah, nüüd küsimus, kuidas pöörduda rohkemate liikmesriikide poole. võib-olla ma juba nimetasin seda, vaadake, tehke oma need arvutused Euroopa kohta, kes on teinud kõige rohkem, kes kõige vähem, samamoodi vaadake eh, ringi väljaspool Euroopa Liitu, ka seal on riike, kes on võib-olla äärmiselt jõukad, aga ei ole eriti tähelepanu pööranud eh, pagulasküsimustele. meil on võtmeriikmesriigid, kes eh, kasutavad kõiki võimalusi, kes on potentsiaalsed partnerid, kes on valmis veel rohkem pakkuma ja nad on ka kõik kutsutud foorumile ja lõpuks ma saan täiesti aru sellest seosest liikmesriikide vahel, kes tekitavad ümber, kes asustamist ja selle seost humanitaarse te suunaga, ma saan väga hästi aru, see on äärmiselt keerukas seos, olge palun kenad ja saage aru, et humanitaartöötajatena peame meie töötama äärmiselt polariseeritud olukordades ja tegutsema koos kõikide osalejatega, kõikide sidusrühmadega, et nendele kõige haavatavamatele pagulastele kaitset ja tuge pakkuda. ja mis puudutab nüüd tuleviku murepunkte, siis praegusel hetkel on Saheli piirkonnas tohutu kontsentratsioon, sealne keskkond ja sealne valitsev ebakindlus, majanduslik mahajäämus, konfliktid, nii et see on koht, kus tuleb ilmselt päris palju tulevasi pagulasi, praegusel hetkel ma teile arvulisi näiteid anda ei saa, aga loomulikult me teeme koha peal väga palju, me koostame erinevaid plaane ja teeme ka Julgeolekunõukoguga koostööd. see on kõik, mida ma soovisin öelda. suur aitäh ja suur aitäh, härra Enders ja nüüd enne, kui ma äh, pöördun taas jällegi äh, poodiumil istujate poole, on natukene veel aega komisjonile. komisjon võib tutvustada Euroopa välisteenistuse seisukohta mm, äh, Genfis toimuva globaalse pagulasfoorumi osas, see on viisteist kuni kaheksateist detsember, nii et kas välisteenistuse esindajad siin ruumis äh, soovivad midagi öelda, komisjon, palun um,? Uh, aitäh, ähm, tahtsin äh, Euroopa Komisjoni nimel öelda kõigepealt aitäh UNCHR-ile äh, selle töö eest, mida nad teevad seoses sunnitud kodust lahkumisega ja pagulastega ja tunnustan neid ähm, Euroopa Komisjoni peamise partnerina, mis puudutab äh, sunnitud kodust lahtumist ja pagulasfoorum on meie meelest väga oluline selleks, et äh, Äh, anda uut hoogu ähm, sellele teemale ja ähm, foorum on äh, ka võimalus äh, tuua välja peamised saavutused, vahetada parimaid, parimaid tavasid nii selles osas, mis puudutab olukorda erinevates riikides, piirkondlikult või üleilmailmselt ja nende mm, juhtumite väljatoomine näit-, aitab leida lahendusi pagulaste halvale olukorrale. Euroopa Liit, ja Euroopa Komisjon on äh, suur abiandja üleilmselt äh, ja väga oluline osapool, kui tegemist on pagulaste kaitse küsimustega ja lahenduste leidmisega ning me tahame seda äh, liidrirolli ka demonstreerida sellel foorumil. valmistame ette foorumit ja nagu UNHCR ütles, me tugineme tu kogemustele, mis Euroopa Liidu erinevate poliitikatega meil on, ehm, mis puudutab siis äh, kodust lahtumist ja äh, kriiside ohjat ning äh, tegeleme siis Euroopa Liidu lähenemise tutvustamisega, nii et ootame Foorumit eh, ja veelgi olulisem on see, et me ka pärast Foorumit äh, jätkame tihedat koostööd UNHCR-iga selleks, et äh, tegeleda nende teemadega, kodust lahkuma sundimisega, mis tõesti vajab äh, seda, et selle teemaga tegeletaks ning tõesti ka pärast Foorumit jätkame intensiivselt seda tööd kas te soovite omalt poolt veel midagi öelda lõpp, lõpetuseks, kui ei soovi, siis härra Tobee, palun. aitäh UNHCR-i selle arvamuste vahetuste eest, loomulikult tegemist on väga keerukate äh, ja väljakutseid ehita-, esitavate küsimustega, oluline on, et järgnevatel aastatel me näeksime edusamme ja härra direktor ütles väga õigesti, et me peame arvestama oma arengukavades pagulastega. Ehm, ja ehkki meil on erinevaid arvamusi isegi Euroopa Parlamendi siseselt, me kõik saame nõustuda sellega, et oluline on, et Euroopa Liidul oleks juhtroll, eriti kui tegemist on meie tugeva toetusega mitmepoolsusele. tahaksin tänada, soovida kõigile äh, palju edu ja me kõik oleme nõus sellega, et teod on siin olulisemad kui sõnad. aitäh osalemast ja tänan teid veelgi, veel kord ähm, teie panuse eest ja taga üritagem tagada siis seda, et äh, see kohtumine Genfis vastavalt äh, sellele strateegiale, mis äh, pandi paika üleilmsel pagu, üleilmse pagulaspaktiga, et äh, see võimaldab välja tuua erinevused faktide, tõe ja väär kujutelmade libauudiste vahel äh, mis mürgitavad kogu seda arutelu, sest vaja on selgitusi selles osas, mis puudutab äh, nende inimeste arvu, kust nad pärit on, mis äh, teid, teid nad on kasutanud ja milliseid äh, meetodeid on kasutatud nende smugeldamiseks ja kõigi nende ja viimastel aastatel on äh, väga palju äh, valed äh, levitatud seoses nii-öelda pagulaskriisiga Euroopa Liidus, millest liiga tihti on räägitud ohu, kui ohust Euroopa Liidule, Euroopa Liidu identiteedile ja julgeolekule. see kõik ei ole kooskõlas Euroopa väärtuste, põhimõtete ja õigusaktidega see on väga hea võimalus vahetada arvamusi eh, heade tavade osas selleks, et eh, parendada ehm, Euroopa reageerimisvõimekuse kvaliteeti, sest see nähtus ei ole eh, lõppemas, nii et see saab olema tõesti väga kasulik mõttevahetus ja Euroopa Parlament soovib olla äh, aktiivne osapool, mitte ainult seal kohal olla, vaid äh, ka tõesti osaleda nendes tõsistes aruteludes, mis seal toimuvad. aitäh, härra Enders, selle veel kord ja jätkame äh, jätkame nüüd äh, meie libekomisjoni arutelusid pärast seda esimest pärastlõunast päevakorrapunkti, mis oli ühine arutelu koos Arengu- ja Inimõiguste Allkomisjoniga Well, if you will, with no further interruption, no interlude. ja ilma pausita jätkame. järgmine päevakorrapunkt on punkt neliteist ja see puudutab komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule eh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiivi rakendamise kohta. palun vaikust, ütleb esimees kas äh, me saaksime jätkata meie päevakorraga, nagu ütlesin, meil on siin äh, üks arutelupunkt, kus me arutame siis äh, direktiivi, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahit-, vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega et me siis äh, räägime sellest direktiivist, millele ma just viitasin, see on üks meetmetest, äh, mis äh, nähti ette komisjoni algatusel nõukogu kahe tuhande üheksanda aasta teekaardis, mis oli suunatud menetlusõiguste tugevdamisele tegemist oli nii-öelda menetlusõiguste paketiga, millega me tegelesime ja oleme vähemalt kuus direktiivi vastu võtnud sellega seoses, selleks et äh, tugevdada äh, Euroopa õigusaktide kaudu menetlusõigusi. ja oleme oma osa tööst ära teinud äh, selle paketiga seoses ja see oli siis äh, ähm, kolmas ähm, pakett, äh, kolmas õig-, äh, direktiiv, mis vastu võeti, mis puudutas ka õigust suulisele ja kirjalikule tõlkele, mis on, oli aluseks nendele aruteludele. Euroopa Parlament soovis isegi su-, kõrgemaid standardeid õigust kaitsele ja et kõik need õigused oleksid tagatud kõigis liikmesriikides, aga kuna nõukogul on erandeid äh, seonduvalt artiklitega kolm, viis ja kuus, mis puudutasid siis geograafilisi probleeme ja äh, eeluurimisfaasi, siis äh, oleks nüüd väga huvitav komisjonilt kuulda, et kuidas on äh, neid erandeid rakendatud liikmesriikide õiguses, kui paljudes liikmesriikides on seda tehtud, nii et äh, nüüd me äh, kuuleme komisjonilt aruannet ja saame arutada seda küsimust, nii et nüüd on sõna komisjoni esindajal. tere pärastlõunat, aitäh, et andsite meile sõna, aitäh, et annate meile võimaluse tutvustada meie aruannet, mis puudutab siis äh, selle kaits-, kaitseõiguse direktiivi rakendamist, see ei puuduta mitte ainult õigust kaitsjale, vaid äh, ka äh, vabaduse võtmisest teavat-, teavitada laskmist. me enn-, esitasime selle aruande enne tähtaegselt, see tähtaeg saabub nüüd novembrikuus ja meie äh, juba septembri lõpus esitasime selle aruande täpselt samal päeval, kui Põhiõiguste Amet Viinis esitas väga huvitava uurimuse sama teema kohta. aitäh, härra esimees, et mainisite seda üldist äh, perspektiivi seoses selle õigusloomelise programmiga mis puudutas, mis, millest siis see direktiiv on ainult üks osa ja täna me saame olla väga rahul sellega, mis ähm, selle kõige tulemusel tekkis ja me tõesti väga tugevalt rõhutame, et äh, see õigusloomeline projekt on olnud väga edukas. kui ma võrdlen olukorda nende kuue vastu võetud direktiiviga, Äh, vastavalt niinimetatud teekaardile, siis äh, tegemist on palju kõrgemate standarditega võrreldes sellega, mida komisjon varem oli välja pakkunud kahe tuhande neljandal aastal raamotsusena, mis puudutas menetlusõigusi. see raamotsus, mida nõukogus toona arutati, ilma et Euroopa Parlament oleks olnud kaasatud aruteludesse, sellepärast et Lissaboni leping ei olnud tolleks hetkeks veel jõustunud, see raamotsus jäi nõukogus toppama, kuna vaja oli selle vastuvõtmiseks ühehäälsust. ma arvan, et see taust on väga oluline ja juba direktiivi äh, läbirääkimiste ajal äh, mõned liikmesriigid äh, tegid ettepanekuid seoses kaits-, õigusega kaitsjale, seoses Saldusi juhtumiga. Saldusi kohtuotsus oli väga oluline seda on vaja ka siin rõhutada, kuna kahe tuhande kaheksandal aastal, nagu te teate, Euroopa Inimõiguste Kohus äh, tegi selle olulise otsuse, mis äh, nägi ette, et äh, kohe, kohe esimesest ülekuulamisest peale peaks olema tagatud õigus kaitsjale juba politsei uurimise faasis ja rõhutas, ilma selleta ei oleks tagatud äh, kaitseõigused. nii et äh, Salduusi kohtuotsus oli juba ähm, võrreldav maavärin, aga see tuli juba enne direktiivi läbirääkimisi ja mm, sellele järgnevalt äh, paljudes liikmesriikides võeti vastu vastavaid õigusakte ning äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võtsime siis vastu vastava direktiivi. seda palju varem kui selle paaris direktiivi, mis puudutas äh, õigusabi, see võeti vastu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning komisjon otsustas niinimetatud meetmed C ehk õiguse kaitsele äh, mm, lahku lüüa teistest direktiividest seoses äh, majanduskriisiga ja kuna tegemist oli väga raske otsu-, äh, äh, väga raske teemaga ja sellepärast jätkasime vastavalt oma teekaardi lähenemisele samm-sammult ja lõpuks siis võtsime vastu kõik need kuus direktiivi mis puudutas ähm, kaitsjale, direktiivi, mis tagas õiguse kaitsjale, siis äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal lõppes äh, ülevõtmise piir, periood ja juba ülevõtmisperioodi ajal me olime toetanud liikmesriike äh, korraldades ekspertidega kohtumisi kus arutati seda direktiivi, oli ka terve rida projekte, mida Euroopa Komisjon rahastas selleks, et toetada äh, ülevõtmisprotsessi. ja nii äh, on seda tehtud kõigi nende kuue direktiivi puhul. pärast äh, ülevõtmisperioodi lõppemist käivitas komisjon üheksa rikkumismenetlust ähm, liikmesriikide vastu, kuna nad ei olnud direktiivi korralikult kohaselt üle võtnud, see on üsna rutiinne samm, mida tehakse siis, kui liikmesriigid ei ole esitanud pärast ülevõtmisperioodi lõppu äh, vastavaid õigusakte, kolm nendest äh, rikkumismenetlustest on endiselt käimas ja nüüd me siis äh, koostasime ka oma aruande rakendamise kohta. ja nüüd võtaks selle direktiivi ette, vaataks äh, erinevaid artikleid üksteise järel ja siis äh, räägiks nendest äh, sätetest ja tooks välja need asjad, mis väärivad eraldi tähelepanu. meil on siin kõigepealt juttu direktiivi rakendusalast Äh, õigust, äh, õigusest kaitsele ja õigusest lasta teavitada vabaduse võtmisest, see on artiklis kaks ja direktiiviga tagatud õigused peaksid hakkama kehtima sellest hetkest, kui inimesele on ametlikult teada antud äh, või teisiti teada antud, et tema vastu on algatatud kriminaaluurimine ja see ajahetk valiti väga teadlikult kaasseadusandjate poolt, et ei viidatud mingile konkreetsele al-, ametlikule süüdistuse esitamise hetkele, et ähm, valiti hetk, kui inimene saab teada, mm, mm, tema vastu algatatud menetlusest üldiselt on äh, see äh, hästi üle võetud, kas siis äh, õigusaktidega, kus otseselt viidatakse sellistele tegevustele või siis sätetega, mida kohaldatakse ükskõik millisel menetluse hetkel, nii et väga varasest e-, etapist on õigused tagatud. aga on äh, endiselt mõningaid mureküsimusi mõningate liikmesriikidega seoses, kus tihti, kus veel viidatakse ametlikule süüdistuskokkuvõtte esitamisele või on mingisuguseid kahtlusi seoses sellega, kui inimesele vaid õigused tagatakse siis, kui talt on võetud vabadus ja, ja, ja on jäetud lahtuseks äh, see, et ähm, kuidas tagada õigus kaitsele, kui inimene ei ole veel, inimeselt ei ole veel vabadust võt-, võetud. mis puudutab nüüd äh, Euroopa vahistamisväärsus, määruse menetlust, äh, artiklit kaks, lõiget kaks. Äh, enamus liikmesriike on valinud siin mutatis mutandis rakendamise ähm, Euroopa äh, vahistamise määruse puhul ähm, ja kohati on kahtlusi, et see võib-olla ei kata kõiki õigusi. ja kui me nüüd jõuame selle põhiõiguseni kait-, kaitsjale artikkel kolm selles direktiivis, kus on ära toodud siis äh, õiguste tekkimise hetk ja õigus, vaja on siin rõhutada, et see tuleneb otseselt äh, Salduusi kohtuotsusest, et äh, juba äh, Ehm, ülekuulamise hetkel tuleks äh, kai-, õiguskaitsjale tagada, äh, kui inimeselt on äh, võetud vabadus, aga siin on väga selgelt välja toodud, et juba enne tuleks õigus tagada ja siin õigusaktides kohad, õigusaktide puhul on meil kohati kahtlusi olnud, et kas enne ülekuulamist on see õigus juba tagatud, et inimene saaks äh, valmistuda ülekuulamiseks ametivõimude poolt. ja kui tegemist äh, on äh, äh, kaitseõiguse tagamisega pärast vabaduse võtmist, siis enamikus liikmesriikides on õigusaktid direktiiviga kooskõlas, vahel kui tegemist on ähm, kaitsega konsult-, sorteerimisega enne vabaduse võtmist me leidsime, et oli mingeid piiranguid, mis puudutasid äh, seda, et äh, kohtumist äh, kaitsega piirati kolmekümnele minutile ja sellele me siis pöörasime rohkem tähelepanu. ja nagu te juba mainisite, me peame nüüd rääkima siin eranditest, mis puudutavad õigust kaitsjale ja ma mäletan seda väga hästi, kuna ma osalesin toona ka läbirääkimismeeskonnas. seda arutati väga palju nõukogu ja parlamendi vahelistes läbirääkimistes ja ka parlamendis ja nõukogus siseselt arutati seda väga palju ja need, kes toona siin olid, mäletavad, et ähm, viimased keerulised äh, asjad äh, puudutasid äh, ähm, äh, kaitsja ja süüdistatava isiku äh, suhtluse kommunika- äh,, suhtluse salajasust ja ja see, seda lahendati triloogi käigus ja teil on õigus, et äh, parlament tõesti nõudis, et äh, komisjon oma aruandes põhjalikult analüüsiks äh, seda aspekti. ja kui rääkida nüüd äh, sellest, et kui palju oli liikmesriike, kes kasutasid seda erandit, siis võime öelda, et neli viiendikku liikmesriikidest undas, umbes on äh, artikli kolm lõike kuus sätteid kohaldanud ja me peame meelde tuletama, et artikli kolm lõige kuus näeb ette erandi, aga väga piiratud juhtumitel, kui tegemist on väga kõrgete väärtuste kaitsmisega, nagu näiteks elu, füüsiline puutumatus või siis tõesti väga pakilised, pakiline uurimisvajadus. ja kui vaadata ülevõtmist, siis äh, terve rida liikmesriike on kas peaaegu sõna-sõnalt või väga lähedaselt võtnud üle direktiivi sõnastuse, ähm, mis puudutab äh, erandeid, aga on veel mõningaid probleeme õiguslike äh, tingimustega mm, selle erandi puhul ja kohati on kahtlusi kriteeriumite osas, kui viidatakse üldistele ohtudele või äh, tõendite ohustamisele või et äh, uurimine võib muutuda keerulisemaks või uurimist võib takistada. ja me kohati ka küsime, et milline on selliste nõudmiste seos direktiiviga, kui on tegemist äh, selliste sätetega, mis näevad ette äh, kinnipidamise aja ähm, põhjendamatut pikendamist ähm, vääramatu jõu puhul. ja teised äh, asjad, mis ei ole olnud korralikud erandid, äh, mida on vaja olnud samuti analüüsida, nagu näiteks sätted, mis näevad ette, et kui on tõendatud, et kaitsjat on äh, teavitatud äh, ähm, ajast ja vastavast aktist, et siis võib äh, äh, jätkata uurimist, et ei ja kolmas teema, mida on vaja veel analüüsida, on ajalised piirangud Ähm, kaitsjale, äh, mis on kehtestatud äh, liikmesriikide õigusaktides, tuleb öelda, et enamuses liikmesriikides ja eriti nendes äh, liikmesriikides, kus ajalised piirangud on kehtestatud, on nüüdseks olemas mehhanismid, mis näevad ette kaitsjate üsna kiiret informeerimist ja me näeme, et liikmesriikides on huvi selle vastu, et äh, küsitlemine oleks võimalik kiiresti läbi viia või uurimist oleks võimalik kiiresti läbi viia, kui on vaja äh, viia asi kohtuniku ette ja see puudutab siis ka neid sätteid, mis äh, käsitlevad ajalisi piiranguid, aga seda küsimust on vaja veel täiendavalt analüüsida ja veel üks teema, kõnelejad katkestatakse. lugupeetud komisjoni esindajad, te kindlasti äh, teete, mis su-, suudate, aga meil kell neli tuleb äh, Leedu justiitsminister ja meil oleks vaja siin ka küsimusi esitada, kas te saaksite palun kiiresti lõpetada? jah, teen kiiresti, ma arvan, et mul, ma arvasin, et mul on kolmkümmend minutit aega et mul jaa, komisjoni ettekannete puhul äh, me eeldame, et need äh, annaks alust äh, ka arutelule. mis puudutab suhtluse konfidentsiaalsust, mis on direktiivis välja toodud, siis me nägime, et liikmesriigid peavad sellest üldiselt kinni ja see oli ka üks asi, mida väga põhjalikult arutati. üks teine teema, millega meil seoses oli rohkem probleeme, oli loobumine, selle juurde tulen hiljem tagasi, ja mis puudutab õigust kaitsjale Euroopa vahistamismääruse menetlustes, siis äh, äh Äh, Euroopa vahistamismäärust äh, täide viimastes liikmesriikides oli äh, see korralikult reguleeritud, meil oli probleeme väljastavate liikmesriikidega, kus kõiki mehhanisme ei olnud alati paika pandud korralikult. ja kui tegemist on suht-, teavitamise osaga, mis puudutab vahistamist, siis äh, seda te saate slaidides pärast ise lugeda. ja pärast vabaduse võtmist peab olema kiiresti võimalik teatada kolmandat isikut siin oli probleeme seoses äh, direktiivi kohaldamisalaga, mis hakkab kehtima suhteliselt hilja kohati. tahaksin rõhutada, et siin on võib-olla mingeid probleeme ka eranditega, mis äh, kehtivad kaheksateistkümnes liikmesriigis. ja mis puudutab artikli viis lõikeid kaks ja neli, kus on väga olulised sätted ähm, alaealiste suhtes, keda süüdistatakse, siis siin on väga olulised sätted nendes lõigetes ja nende reeglitega on mõningaid muresid, sellepärast ähm, sest ähm, võib-olla oleks vahel vaja ähm, teavitada mõnda teist äh, va- äh,, täiskasvanud isikut, kui äh, vanemlike õiguste omaja ei ole õige isik, keda teavitada ja mis puudutab äh, õigust suhelda kolmandate isikutega või siis äh, õigust suhelda konsulaarasutustega, siis tahaksin kokku võtta, et äh, see õigus äh, suhelda on kõigis liikmesriikides äh, peaaegu et olemas, mõningates liikmesriikides äh, tekib see õigus võib-olla veidi hiljem, kui isik on juba enne mm, kohtumenetlust vahistatud, siis võib tekkida kahtlusi, et kas see õigus tekib neil õigeaegselt või mitte ja mis puudutab õigust suhelda konsulaarasutustega, siis siin on oluline, et otse kohaldub Viini konventsioon, kus on väga sarnane sõnastus äh, nagu ka direktiivi artiklis seitse. nii et äh, selles osas oli rakendamine üldiselt korrektne peamised äh, probleemid peamised probleemid, äh, mis on veel äh, selle direktiiviga puudutavad direktiivi kohaldamise ala, et äh, teatavad õigused tekivad alles siis, kui direktiivid on, kui inimesed on ilma jäänud vabadusest või siis loobumisega seonduvad küsimused või siis õigus kaitsjale äh, Euroopa vahistamismääruse väljastanud liikmesriigis. sellega ma praegu ka lõpetaks, viimane slaid rõhutab, kui oluline see direktiiv on ja kui olulised on järgnevad direktiivid, mis puudutavad õigusabi. me peaksime alati meeles pidama, et kõik need direktiivid on väga äh, seotud omavahel ja neid tuleks käsitleda koos ja kui ei ole korralikult äh, Äh, tagatud õigust äh, kaitsjale, siis on väga raske rakendada ka õigusabi direktiivi ja Euroopa vahistamismääruse direktiivi. aitäh, ähm, proua Henk-, Henkelmann. jah, pool tundi oli aega, aga siin liikmed, liikmed tahavad ka küsimusi esitada. ja ma ei tea, ma olen näinud kolme isikut kes tahavad küsimusi esitada, kas on veel sõnasoovijaid? võtke sõna, aga palun võtke sõna lühidalt, sest me ei tohiks eh, Leedu justiitsministril lasta oodata. nii et kõigepealt saab sõna proua Sippel, teil on sõna, palun, palun rääkige lühidalt. aitäh. kõigepealt eh, tänan komisjoni kõigi aruannete eest ja komisjoni esindaja ka juba sissejuhatuses rääkis sellest, kui palju probleeme meil on pärast kuut aastat, mis on möödunud selle direktiivi vastuvõtmisest, et paljudel juhtudel ei ole tagatud õigust kaitsjale, probleeme on äh, konfidentsiaalsusega mm, kaitsjaga suheldes ja tihti ei ole tagatud siis õigust õiglasele kohtupidamisele ja väga tihti inimesed, kes on vahistatud, neid innustatakse loobumast, kaitsjast loobuma ja nad saavad väga vähe infot, et mis tagajärjed on sellisel otsusel. ja minu küsimus komisjonile on, et milline on praegune seis seoses rikkumismenetlustega, kui palju rikkumismenetlusi on veel käimas? ja kui palju liikmesriike on äh, veel sellises seisus, et nad ei, ei olnud täida täiel määral seda direktiivi. härra Zalejos, palun. Eh, eh, señor presidente, eh, se nos ha dicho en el informe que una de las cuestiones a resolver. aitäh, siin on vaja veel üks punkt äh, ära lahendada Eh, nimelt eh, Euroopa vahistamismääruse väljastanud eh, liikmesriigi puhul õiguskaitsele, et kas te, sellest te rääkisite, et kas te võiksite palun sellest asjast veel meile rääkida? aitäh. proua Kinnitši, palun. aitäh, ka mina tahaks tänada komisjoni ja mul on üks väga konkreetne küsimus mis puudutab alaealiste suhtes kohalduvaid sätteid me juba kuulsime, et eh, seda küsimust käsitletakse direktiivi artiklis eh, viis lõigetes kaks ja neli ja küsimus komisjonile, et kas teil on mm, andmeid nende erandite kohta, mis on ette nähtud nendes eh, lõigetes, mis puudutab kaitsevad lapse õigust, et, äh, et teavitatakse eestkostjat või mõnda teist täiskasvanut. me kuulsime komisjonilt, et, et seal on murettekitavaid aspekte ja see on väga murettekitav, kui lugeda arv, aruande lehekülge neliteist, et mõningates liikmesriikides ei, õigusaktides ei ole ette nähtud selgeid mehhanisme äh, nende erandite kohta ja seetõttu küsimus komisjonile, et kas te võiksite palun täpsustada, et kui paljud äh, liikmesriigid siin äh, kõne all on ja mida te kavatsete teha selles küsimuses, eriti mis puudutab äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta direktiivi, millega sätestati alaealiste kaitseõigused aitäh. artiklis kaheksateist on juttu äh, eriti haavatavate inimeste äh, vajadustest, mida on vaja arvesse võtta. komisjoni raportis on aga öeldud, et kõigis liikmesriikides on juttu äh, puuetega inimestest ja lastest, aga muid haavatavuse põhjuseid aruandes ei mainita. kas komisjonil on olemas teadmised, et kas inimesed, kellel on mõni teatav trauma, näiteks koduvägivalla tõttu, kas äh, liikmesriikide õigusaktides on seda küsimust käsitletud? rohkem äh, sõnasoovijaid ei ole, nii, nüüd teen ettepaneku äh, komisjonile, et Te nägite, et liikmesriigid on, et meile liikmed on ära teinud oma töö ja sõnastanud oma ähm, küsimused väga lühidalt. kas te palun suudaksite võimalikult lühidalt vastata liikmete küsimustele? aitäh. jah, meie jaoks on oluline, et selle direktiivi ülevõtmine toimuks õigesti ja tahaksin äh, rõhutada seda, et me oleme teinud äh, suuri edusamme. selles kontekstis tahaksin viidata sellele, et komisjon on äh, lepingute valvur ja me oleme väga teadlikud sellest ja sellepärast äh, Didier Reinders, kes ähm, tulevikus selle teemaga tegeleb, on lubanud, et selle instrumendi rik-, rakendamist äh, jälgitakse tulevikus äh, väga tähelepanelikult ja ei kõhelda rikkumismenetluste äh, algatamisest. ja mis puudutab Euroopa vahistamismäärust, seal oli probleeme vahistamismääruse väljastanud liikmesriikides õigusega kaitsjale, aga meil ei ole selget statistikat selle kohta, meil ei ole statistikat juhtumite arvu kohta, kus see mehhanism, mis puudutab lapse parimaid huve ja mõne teise sobiva täiskasvanu teavitamist, et äh, kuidas seda rakendatakse alaealiste puhul meil on küsimusi seoses selle mehhanismiga umbes kümne liikmesriigi puhul ja artikkel kolmteist, mis äh, puudutab äh, haavatavaid täiskasvanuid, üldiselt haavatavaid e-, isikuid. siin ma rõhutaks äh, komisjoni soovituse, soovitust, mis puudutab haavatavaid isikuid, kus võetakse arvesse haavatavate isikute vajadusi, aga me peame olema teadlikud sellest, et tegemist on väga erinevate isikute grupiga ja sellepärast on väga raske väga konkreetseid äh, sätteid paika panna. aitäh ja äh, selles esitluse slaidid võivad kõik äh, komisjoni liikmed saada, et nad saaksid ise analüüsida ja läbi töötada selle teabe korralikult aitäh ja sellega oleme selle päevakorrapunktiga lõpp, käsitlemise lõpetanud ja jätkame järgmise päevakorrapunktiga. tegemist on arvamuste vahetusega Leedu justiitsministri Elvina Sienkievitšusega. tere tulemast Leedu justiitsministrile. And we're also welcoming the participation in this point in the order of the day of uh, Mr Evaldas Basilis. ja tervitame ka peaprokurör Evaldas Basilist ja härra Neerius Meilutist, Kaunase ringkonnakohtu esimeest. Which we also trying to contribute to enlight. ja ma loodan, et te saate meile siis anda informatsiooni selles tundlikus küsimuses. meil on tund aega selleks aruteluks ette nähtud. tund on ette nähtud, nii et arvestage sellega. aga ilmselgelt on suur privileeg tervitada siin Leedu justiitsministrit Elvina Sienkiewicz-ust selleks, et rääkida sellest delikaatsest küsimusest. juulis sain ma kirja kus selle koja tähelepanu juhiti nõndanimetatud kolmeteistkümnenda jaanuari juhtumile, kus äh, tegemist on siis äh, Vene Föderatsiooni rünnakutega Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu. pärast seda kohtusin ministriga selgitasime olukorda üksikasjalikult ja minister pakkus siis välja, et ta võib meie komisjoni ees juhtumit selgitada ning libekoordinaatorid oktoobris, kaheksandal oktoobril otsustasid, et äh, tuleb kaasata ka väliskomisjon selle küsimuse arutamisse, sest me räägime Euroopa Liidu Venemaa Föderatsiooni suhetest ja et äh, väliskomisjoni liikmetel on ka õigus osaleda selles arvamuste vahetuses. millest me siis räägime? kolmeteistkümnendal jaanuaril tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastasel iseseisvu eest võitlejad ja Nõukogude Liidu sõjaväeüksused põrkasid kokku Vilniuse teletorni juures, tegemist oli verise ja dramaatilise juhtumiga, kus neliteist tsiviilisikut äh, said surma ja seitsesada kaks haavata. märtsikuus sellel aastal Vilniuse regionaalkohus äh, ütles, et tegemist oli Nõukogude Liidu agressiivse rünnakuga Leedu vastu ning seega Dmitri Jazov, endine Nõukogude Liidu kaitseminister, mõisteti süüdi, täpselt samamoodi nagu ka kuuskümmend teist endist Nõukogude ohvitseri eh, siis sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes kolmeteistkümnendal jaanuaril tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal. ja mulle anti teada, et juriidiline koostöö Vene Föderatsiooniga toimus, aga ainult viiele kahesaja kaheksakümne üheksast äh, õigusliku abi taotlusest vastati ja sedagi osaliselt. ja lisaks sellele veel kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Vene Föderatsiooni juurdluskomisjon avas äh, kriminaalmenetluse Leedu prokuröride vastu, kes äh, uurisid siis kolmeteistkümnenda jaanuari tapmisi ning sellel aastal on alustatud nüüd kriminaalmenetlust ka Leedu kohtunike vastu, kes olid kaasatud ähm, kolmeteistkümnenda jaanuari kohtumenetlusse. nii et äh, nüüd me saame ära kuulata Leedu ähm, justiitsministri, samamoodi saab lühidalt sõna ka ähm, peaprokurör ja Kaunase regionaalkohtu Äh, esimees. kuulame ära siis teie arvamuse selles küsimuses. härra minister, sõna on teil, palun. aitäh, lugupeetud esimees, selle sissejuhatuse eest. lugupeetud Kodanikuõiguste Komisjoni liikmed, ma olen väga tänulik selle võimaluse eest esitleda seda juhtumit ja teiega rääkida sellest, mida Vene Föderatsioon on viimastel päevadel vastu võtnud Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes olid kaasatud siis äh, Vilniuses kolmeteistkümnendal jaanuaril tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal aset leidnud traagiliste sündmuste uurimisega. väga tähtis on äh, vaadata nende sündmuste ajaloolist tausta äh, see kõik tuleneb illegaalsest Molotov-Ribbentropi paktist ja selle salaprotokollist, mis võeti tuhande üheksasaja kolmekümne üheksandal aastal vastu ja millega Nõukogude Liit äh, okupeeris iseseisvad Leedu, Läti ja Eesti Vabariigi. üheteistkümnendal märtsil tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal Leedu Vabariik kuulutas uuesti välja iseseisvu ja seega Venemaa alustas rünnakut meie vastu ja kolmeteistkümnendal jaanuaril samal aastal Nõukogude armee viis läbi sõjalise operatsiooni Leedu rahva vastu. kas ma saaksin teile näidata ka slaide? Nõukogude väed üritasid meie vabaduse jalge alla rünnata, nad üritasid meie vastupanu murda, aga see neil ei õnnestunud. aga toona okupeeriti siiski Justiitsministeeriumi hoone, Vilniuse teletorn, meediaasutuste peakorterid ja Vilniuse rongijaam. peale selle Nõukogude armee üritas äh, rünnata ka Vilniuse parlamenti paljud kohalikud tulid kaitsma meie institutsioone, neil ei olnud relvi, tegemist oli meeste, naiste, lastega, kes kõik äh, külmal talvel üritasid neid rünnakuid ära hoida, lootes, et midagi ei juhtu, kuid sellegipoolest kolmteist tsiviilisikut said surma. ja äh, verised sündmused toimusid just Vilniuse teletorni juures äkitsed inimesed kuulsid müra, Nõukogude tangid ilmusid pimedusest. Äh, nad nägid inimesi, kuid ei peatunud, tulistasid inimesi, liikusid edasi ja okupeerisid teletorni. neliteist inimest sai surma, tuhandeid haavatuid oli ja tegemist oli agressiivse rünnakuga, mis oli väga valus. selle aasta märtsikuus Leedu äh, kohus võttis vastu otsuse selles kriminaalmenetluses, mis puudutas kolmeteistkümnenda jaanuari sündmusi. ja selle kohaselt endised Nõukogude ametnikud, kes praegusel hetkel on Vene Föderatsiooni, Valgevene Vabariigi ja Ukraina kodanikud, nad mõisteti süüdi sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes ning rünnakus Leedu Vabariigi vastu. õiglus seati jalule kuid eelmisel aastal Vene Föderatsiooni juurdluskomisjon avas kriminaalmenetluse Leedu Vabariigi prokuröride vastu, kes olid kaasatud selle sündmuse uurimisse ja aprillikuus alustati siis ka kohtunike vastu sarnast kriminaalmenetlust. Vene Föderatsioonis alustatud kriminaalmenetlused lähtuvad äh, Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklit kohtadest, kus öeldakse, et teadlikult sõlt-, teadlikult tuuakse kohtu ette äh, süüta isikud. tegemist on äh, ilmselgelt äh, rünnakuga Leedu Vabariigi ja õigusriigi põhimõtete vastu ning me leiame, et sellised rünnakud Vene Föderatsioonilt ei ole kooskõlas õigusriigi põhimõtetega ja sõltumatu riigi kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu uurimise alustamine ähm, teades, et tegelikult see ei ole õigustatud, äh, äh, on täiesti vastuvõetamatu tegemist on Euroopa Liidu kohtunike, prokuröride ja uurijatega. me ei räägi siin mitte ainult Leedu õigusriigi põhimõtetest, vaid üleüldiselt Euroopa Liidu õigusriigi põhimõtetest, mida nüüd ähvardab kolmas riik. ma usun, et ükskõik milline rünnak Leedu kohtunike ja prokuröride vastu on tegelikult rünnak kogu Euroopa Liidu vastu. härra esimees, kallid kolleegid meile valmistab muret, et äh, Vene Föderatsiooni tegevuse tagajärjeks võib olla see, et kahepoolsed ja multilateraalsed lepingud äh, võivad nüüd äh, poliitilise tagakiusamise varju jääda. me kardame, et Nende inimeste vabadus ja liikumisvabadus on ohus ja peale selle tahaksin välja tuua ka Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis võeti vastu üheksateistkümnendal septembril sellel aastal, kus räägitakse sellest, kui tähtis on mälestada varasemaid sündmuseid tuleviku nimel. see koda on väga selgelt välja öelnud oma selge positsiooni praeguse Vene Föderatsiooni juhtkonna vastu, mis üritab moonutada ajalugu, mis on läbi viinud äh, sõjakuritegusid äh, ja tegemist on rünnakuga demokraatliku Euroopa vastu, millega üritatakse Euroopat lõhestada. Euroopa Liit äh, üritab pingutada õigusriigi põhimõtete kaitsmisel ja praeguse Vene Föderatsiooni tegevus äh, Leedu ametiasutuste vastu on selline, mida ei saa kahe silma äh, vahele jätta. ei ole mitte mingit tagatist, et homme midagi sarnast ei alustata ükskõik millise teise Euroopa Liidu liikmesriigi kohtunike vastu praegu Leedu kohtunikud ja prokurörid on sihtmärgiks. homme võib-olla rünnatakse äh, Hollandi prokuröre, kes äh, uurivad äh, Ukraina territooriumi kohal alla tulistatud lennuki juhtumit ähm, samamoodi võidakse pöörduda ka Poola poole ja süüdistada Poola ametivõime kahe tuhande kümnendal aastal toimunud lennukiõnnetuses. Euroopa integratsioon on rahu ja leppimise mudel. Euroopa rahvas on vabalt valinud äh, äh, selle, et nad pühendavad ennast rahu tagamisele tulevikus ja sellepärast on väga tähtis äh, toetada demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool. ma olen veendunud, et Euroopa Parlament kasutab oma võimalusi selleks, et hukka mõista Vene Föderatsiooni tegevuse Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu ja nõuab ka Vene ametivõimudelt karistamatuse vastast võitlust ja e, lõpetada ja ka rünnakute lõpetamist Euroopa Liidu kohtunike vastu. me ootame teilt selget seisukohta selles küsimuses ja palume, et te võtaksite vastu resolutsiooni selles küsimuses. on teada, et juba praegusel hetkel see kolmas riik on üritanud mõjutada valimisi meie liikmesriikides. tänane otsus paneb paika selle, kas me laseme kolmandatel riikidel mõjutada oma kohtusüsteemi. aeg näitab ja ma usun, et maailm on rahumeelsem tulevikus, aga täna tuleb meil väga selge otsus vastu võtta, sest see otsus võib olla väga tähtis, kas libe komisjoni liikmed kaitsevad õigusriigi põhimõtted ja ei lase kolmandatel riikidel sekkuda liikmesriikide kohtusüsteemi. aitäh, härra Jankevitšus, et tõstatasite selle küsimusi, juhtisite meie tähelepanu sellele ja tõite välja õigusriigi põhimõtete kaitse ja kohtusüsteemi sõltumatuse, mis on Euroopa Liidu aluslepingu artikkel kaks toimimise aluseks. nüüd on võimalus meil seda küsimust arutada, aga siiski lisamärkuseid on veel oodata Evaldas Bašiliselt kes on peaprokurör Leedu Vabariigis ja samamoodi soovib sõna saada Neerius Meilutis, kes, nagu ma juba enne ütlesin, on Vilniuse regionaalkohtu esimees. Teil on sõna. esimees, lugupeetud libekomisjoni liikmed, ma olen väga tänulik, et te andsite mulle sõna ja et ka justiitsminister sai sõna. tahaksin lihtsalt öelda, et üheksakümne esimesel aastal Nõukogude Liidu kommunistliku partei juhiks olnud inimesed, kaitseminister ja kõrged sõjaväeametnikud viisid läbi inimsusevastaseid kuritegusid. Nad relvade ja tankidega eh, lubasid rünnata Leedu Vabariigi ning nendes rünnakutes neliteist inimest said surma ja sajad haavata. meil on siin kuussada üheksakümmend üheksa uurimiskausta ja me oleme läbi lugenud üle saja tuhande lehekülje tähtsaid dokumente, oleme läbi vaadanud tuhandeid videosid ja fotosid, oleme küsitlenud viite tuhandet isikut, oleme saatnud kolmsada 300 õigusabipalvet erinevatele riikidele, oleme kaasanud sadu eksperte nendesse menetlustesse hoolimata sellest, et Vene Föderatsiooni ametivõimud keeldusid meiega koostööd tegema selles juhtumis, Leedu ametivõimud äh, pühendunult äh, ähm, uurisid toimunud sündmusi ja kahekümne seitsmendal märtsil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal mõisteti siis süüdi kuuskümmend seitse isikut. Vene Föderatsiooni ametivõimud pärast seda võtsid vastu konkreetseid samme selleks, et äh, hirmutada Leedu Vabariigi äh, ametnikke. Nad alustasid kriminaalmenetlusi kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu ja äh, Nad ei olnud valmis koostööd tegema meiega kriminaalmenetluses, meil on selle kohta ka tõendeid. peaprokuröril nimelt on need tõendid. uurimist viib läbi Vene Föderatsiooni juurdluskomisjon. tegemist on täiesti ebaseadusliku juurdlusega kasutatakse Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklit kakssada üheksakümmend üheksa. prokuröri ametkonna vastu on alustatud juurdlust täpselt samamoodi nagu ka Vilniuse regioon, regionaalkohtu töötajate vastu Leedu kohtu, kohus mõistis kuuskümmend seitse inimest süüdi ja artikkel kuussada ühe-, kakssada üheksakümmend üheksa näeb ette kri-, vanglakaristuse viis kuni kaksteist aastat me oleme peale selle näinud, et ka Venemaa spioneerimine Leedu Vabariigi territooriumil on suurenenud, on suurenenud rünnakud luureteenistuse vastu ja samamoodi on Vene ametivõimud alustanud ka juurdlust peaprokuröri ja tema kaastöötajate vastu ja siin on väga tähtis, et võetaks vastu kõik vajalikud meetmed selleks, et kaitsta Leedu kohtunikke ja uurijaid ja me tõesti loodame, et Euroopa Parlamendi resolutsioon annab suure panuse kohtuvõimu sõltumatuse ja õigusriigi põhimõtete kaitsmiseks nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu. aitäh! ja järgmisena härra Meilutis, aga palun katsuge kolme minutiga hakkama saada, selleks et meil oleks aega ka anda sõna siis äh, parlamendiliikmetele. <clears throat> Honorable Chairman, members of the parliament, advisors, assistants lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud külalised, aitäh, et andsite mulle sõna. mul on väga hea meel olla täna siin ja rääkida selle kõrge koja ees. olen täiesti nõus sellega, mida ütles meie justiitsminister ja ma ei hakka kordama tema sõnu. tahaksin välja tuua lihtsalt mõned aspektid, mis minu arvates on tähtsad. kõigepealt ma usun, et Vene avaldus ähm, kohtumenetluse alustamise vastu kohtunike ja prokuröride ja uurijate vastu on poliitiline, mitte õiguslik samm. ja see, et üritatakse hirmutada kohtunikke, kes on vastu võtnud kohtuotsuse ja kes tegelevad ka hiljem apellatsiooniga, on täiesti vastuvõetamine. tahaksin teile öelda, et kohtuotsus ei ole veel jõustunud, sest üle viiekümne apellatsioonikaebus on esitatud, nii et see kriminaalmenetlus jätkub. aga meil on juba praegusel hetkel selge, mida Venemaa soovib selle avaldusega teha. Venemaa saatis väga selge sõnumi kohtunikele. kartke, me nagunii mõistame teid süüdi. see on ilmselge kohtusüsteemi töösse sekkumine on täiesti selge, et iga üksikisik, organisatsioon äh, ei ükski riik, institutsioon ega üksikisik ei tohi teise sõltumatu riigi kohtusüsteemi sekkuda või seda mõjutada. selle kõrval sellised avaldused äh, rikuvad ka Euroopa Liidu põhialuseid, eelkõige õigusriigi põhimõtteid. meie kohtunikud äh, oleme sellest põhimõttest kinni pidanud ja ka teised äh, riigi ametivõimud on äh, lubanud seda teha, nii et selles olukorras äh, me mitte ei palu ainult äh, Leedu kohtunikke kaitsta, vaid samal ajal soovime ka hoolitseda selle eest, et Euroopa peab kinni õigusriigi põhimõtetest ja mõistab hukka igasugused sõltumatu, äh, kohtusüsteemi sõltumatusesse sekkumised. meie sõltumatu kohtuna oleme juba vastu võtnud meetmeid selleks, et kohtunikke kaitsta nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. enne kui me pöördusime abi saamiseks Euroopa Parlamendi poole, Leedu justiitsnõukogu ise mõistis avalikult sellise Venemaa Föderatsiooni tegevuse hukka, täpselt samamoodi nagu äh, palus abi nii seadusloomeliselt kui ka täidesaatvalt jõult. Leedu justiitsnõukogu on selles küsimuses pöördunud ka justiitsnõukogude äh, Euroopa võrgustiku poole sinna kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriigid. seda küsimust arutati võrgustiku kohtumisel ning Leedu justiitsnõukogus täpselt samamoodi sai ka ametlikku abi sellelt võrgustikult. aga me ei usu, et see on kuidagi mõjutanud Vene Föderatsiooni tegevust. see väga selgelt näitab, et Venemaa ei kuula ei riiklikelt ega ka rahvusvahelistelt organisatsioonidelt tulevat õiguslikku nõu. ja see on ilmselgelt poliitiline küsimus ja just sellepärast me usume, et Euroopa Parlament peab välja töötama selge poliitilise avalduse selles küsimuses, kaitsma Leedu kohtunikke ning äh, oleks hea, kui see seisukoht pandaks paika resolutsioonis ning lõpetuseks sooviksin toonitada, et meie, eurooplased, peame ühtselt kaitsma Euroopa väärtusi ja põhimõtteid. arvatavasti on tegemist esimeste Euroopa Liidu kohtunikega, mille sõltum-, kelle sõltumatusse on sekkunud kolmas riik. kui me ei ütle praegusel hetkel stopp, siis arvatavasti ei ole tegemist viimase rünnakuga. kas me talume selliseid rünnakuid? see on põhiline küsimus, millele ma palun vastata teil kõigil enne, kui võtate vastu oma otsuse. aitäh, et andsite mulle sõna Euroop-, äh, Leedu kohtunike nimel. ma arvan, et äh, tegelikult selle küsimuse avalikustamine on juba äh, Leedu kohtusüsteemi jaoks esimeseks võiduks, aga samal ajal äh, ma loodan, et see arutelu ei lõpe mitte ainult siin komisjonis, vaid et seda arutatakse Euroopa Parlamendi täiskogu ees. ma usun, et Euroopa Parlament mitte ainult ei too uuesti välja õigusriigi põhimõtete tähtsust, vaid räägib ka sellest, kui tähtis on kaitsta kõikide Euroopa Liidu kohtunike sõltumatust. aitäh ja vabandan, et ületasin kõneaega. suur aitäh, nüüd on meil aega aruteluks ja pärast seda härra minister kommenteerib teie sõnavõtte, ma näen, et mõned käed on tõstetud, mõned kaardid on tõstetud. kui soovite, siis võib-olla algame, alustame kohal viibivatest koordinaatoritest, aga ei, siis kõigepealt proua Matsoola. suur aitäh, suur aitäh, härra mm,, härra minister, väga südamesse mineva seisukoha eest. ma võin öelda, et Rahvaparteis meie oleme täielikult Leedu poolt, tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta massimõrval oli tegelikult tagajärgi, mis läksid kaugemale Leedu piiridest. Euroopa Liit mõistab vägagi selle sündmuse traagilisust. me oleme täiesti nõus sellega, et Leedu kohtunikud on Euroopa Liidu kohtunikud ja ma kasutan nüüd juhust, et väljendada oma solidaarsust Leedu kohtunike ja pro prokuröridega, kes uurisid ja pidasid kohut üheksakümne esimese aasta äh, massimõrva küsimustes. tegemist on vaieldamatult Euroopa Liidu kohtunike ja prokuröridega, seetõttu peavad nad saama igakülgset kaitset, äh, kui nende erialase töö tegemisel ohustatakse neid millegagi ja ma arvan, et kogu see parlament peaks seisma ühe mehena kõigi Leedu prokuröride ja kohtunike selja taga, et toetada neid, see tähendab ka Euroopa Liidu sõltumatu mm, kohtuvõimu toetamist, ning me täie, ma tervitan vägagi viimast seisukoha võttu, et tegemist on teemaga, mis peaks minema kaugemale selle komisjoni äh, aruteludest, see peaks jõudma kõikjale selles parlamendis ja kui vaja, jõudma ka kõige kõrgemale tasandile. Äh, palun, äh, proua Sippel, aitäh mulle sõna andmast ja ma arvan, et me peame tõstma teadlikkust sellest küsimusest, sellepärast et see tõstatab küsimuse kohtuvõimude sõltumatusest, aga samuti meie suhetest kolmandate riikidega ja lisaks sellele väga, väga mm, mm, äh, tundlikust olukorrast, mis Leedus ja naaberriikides, Leedu naaberriikides jätkuvalt Venemaaga suhetes valitseb. me peame vaatama seda situatsiooni väga hoolega ja põhjalikult, aga igal juhul peame me kaitsma kohtuvõimude ja kohtunike sõltumatust, kui nemad oma seadusjärgset kohustust täidavad ja teevad oma tööd. selles ei ole vähematki kahtlust. tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, et see on teema, mis on seotud välisküsimustega. me peaksime pidama laiema arutelu teemal, kuidas selle teemaga tegeleda, missugused on erinevad arengud, mis selle teemaga seonduvalt üles kerkivad, nii et võib-olla see konkreetne situatsioon on lihtsalt algus, et me saaksime põhjalikumalt uurida, kuidas kaitsta oma kohtusüsteeme, oma kohtunikke ja nende sõltumatust kõikistel valdkondades. suur aitäh, proua Intvelt, kas te soovite seda? jah, suur aitäh Mm, suur aitäh, härra minister, suur aitäh kõikidele teistele kõnelejatele info andmise eest, täpselt nii nagu kõik teised kolleegid, tahan minagi väljendada oma toetust ja oma solidaarsust, sest et nii nagu te väga mm, õigesti nimetasite, Leedu kohtunikud ja Leedu prokurörid on Euroopa kohtunikud ja prokurörid, seetõttu ei ole tegemist mitte teemaga Venemaa ja Leedu vahel, vaid on tegemist Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise äh, situatsiooniga ja meie peame kaitsma oma kohtuvõimude ja kohtunike sõltumatust ja iseseisvust, nagu on siin varemgi arutatud. minu arvates oleks väga hea, kui Euroopa Parlament selles küsimuses mm, võtaks seisukoha. mul on ka paar küsimust lihtsalt sellepärast, et ma mõningate üksikasjadega ei ole väga hästi kursis. Te nimetasite, kui ma õigesti aru sain, et seda on arutatud Euroopa justiitsnõukogude võrgustikus ja on võetud vastu seisukoht, hukkamõistev seisukoht, kas see on kuskil ka loetav, sellest oleks väga kaasa, selle, seda oleks väga kasulik lugeda. ja teine on võib-olla küsimus pigem meile endile, me peaksime uurima, missugused on sellise äh, sammu tagajärjed, kui toimub koostöö Venemaaga. siin on tegemist ikkagi isikuandmete jagamisega ja kas niisuguseid andmeid näiteks tohib kasutada mitte iga suvalise Euroopa kodaniku vastu, vaid ka kohtunike ja prokuröride vastu, mis saab siis, kui äh, kiir-, piiratakse liikumisvabadust, mis saab siis, kui antakse välja hoiatust teade näiteks Interpolile, missugused on praegu toimuva praktilised tagajärjed, sellepärast et need on ju need vahendid, mida kasutatakse inimeste hirmutamiseks. küsimus eelkõige, mida tähendab ei, mm, ma sõnastan ümber, ütleb kõneleja. nii, see juhtum on pooleli ja lisaks poliitilistele äh, seisukohavõttudele, missugused oleksid siin äh, õiguskaitsevahendid, kas äh, Strasbourgi kohus või missugused oleksid õiguskaitsevahendid, mis on meie käsutuses, mida me saame kasutada, loomulikult on äh, õiguskaitsevahendite kasutamine alati aeganõudvam kui see, et me poliitiliselt teatame, et see on meile täiesti vastuvõetamatu, aga lihtsalt e-, enda teavitamiseks tahaksin teada, suur aitäh nüüd, härra Proia! For... suur aitäh selle sõnavõtu eest ja ka mina Roheliste ja EFA nimel väljendan oma toetust sellele teemale, sest kohtu sõltumatus on väga olulise tähtsusega valdkond, mis vajab igal juhul kaitset aga nüüd need konkreetsemad murepunktid, mida teie tõstsite, lisaks nendele oleme me ka üldisemalt mures selle pärast, kuidas kasutatakse poliitiliselt mõningaid instrumente. see näiteks puudutab Interpoli mehhanisme, mida tundub, et vahetevahel on ka kasutatud poliitiliseks tagakiusamiseks ja üsna palju on arutatud ka seda, et Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatakse vahistamismäärust, mis on välja antud poliitilistel põhjustel. ja ma ei tea, kas seda on võimalik kasutada ka teie poolt kirjeldatud juhtumil. lisaks kõigele tahaksin ma toetada seda, tahaksin ma küsida proua Intveldilt ja toetada seda, mida tema ütles. küsin ka teie käest, kas te teate, kas mingisuguseid Euroopa Liidu andmeid on kasutatud uurimiseks Venemaal? sellepärast, et me peame siin vaatama olukorda ka pisut laiemalt, sest et me ei toeta niisugust menetlust üldiselt. nüüd saab sõna proua Junke-Nivishiene suur aitäh äh,, härra esimees, suur aitäh äh,, härra prokurör, ma nüüd äh, räägin oma emakeeles äh,, leedu keeles, ütleb kõneleja ja ütlen üht-teist selle kohta. me peaksime kaaluma kolmeteistkümnenda jaanuari juhtumit Äh, laiemast seisukohast lähtudes ja äh, sellest, mida tähendas see äh, Kremlile. Vene Föderatsioon on nii-öelda Nõukogude Liidu mantlipärija. aga eelkõige me peame tegema, tagama, et Nõukogude kuritegudele ei ole mingit õigustust. Leedu Leedus on üritanud Venemaa meid takistada tegemast üsna mitmeid seonduvaid asju, sest seda süsteemi on Venemaa kasutanud ka oma kodanike vastu, aga praegu on esimene kord, kui Venemaa on motiveeritud terroristliku lähenemisega lähenenud kolmanda riigi kohtunikele ja prokuröridele. see on hübriidmeede. see on siin on tegemist katsega mõjutada ka tuleviku äh, kohtuotsuseid. kui Venemaa ei saa korralikku ja selget sõnumit mm, Euroopa Liidult, et kohtuni, et kohtunike ja teiste kohtu töötajate, ametnike, prokuröride ahistamine, kes töötavad niisuguste teemadega, on täiesti lubamatu, sest muidu neile tundub, et nad võivadki jääda niimoodi tegutsema. võtame näiteks seitsme MH seitsmeteistkümnenda lennuki tulistamise jällegi tekib küsimus, kuidas Venemaa kavatsuste eest kaitsta Euroopa Liidu kohtusüsteeme. ma tahaksin ministrilt küsida, kas oleks oluline, kui Euroopa Parlament võtaks sellel teemal vastu resolutsiooni? The floor is yours. Thank you, thank you, chairman I am one of the witness of this uh... Äh, suur aitäh, härra esimees. Äh, üheksakümne esimese aasta sündmuste tunnistajana ma olin tollal tervishoiuminister ja nägin kogu seda olukorda pea, pealt. tegemist oli väga-väga traagilise juhtumiga Leedu jaoks ja Leedu kodanike jaoks, aga me ei aruta täna siin seda, me arutame õigusriiki, õigusriigi põhimõtete kehtivust Euroopa Liidu kohtunike ja prokuröride seisukohast lähtudes. Nad Nad tegid oma tööd, võtsid vastu ostus, otsuse ja siis otsustas Venemaa, kolmas riik, tegutseda vastuolus Euroopa Liidu kohtunike ja prokuröride otsusega. ning miks me peame seda siin arutama, ma olen väga rahul meie öö, ministriga, meie peaprokuröridega, et nad tutvustavad selle, seda olukorda siin. me peame niisugused pretsedendid lõpetama, et kolmandad riigid saaksid sekkuda meie kohtute tegevusse. me peame võtma vastu resolutsiooni selle vastu, et nemad on sekkunud Euroopa Liidu kohtute tegevusse, niisuguseid asju on juhtunud ennegi Venemaal Venemaaga, aga praegu tundub mulle, et me peaksime lihtsalt igasugused arutelud lõpetama ja Euroopa Parlamendina võtma vastu resolutsiooni selle kohta, missugune on meie seisukoht selles küsimuses. suur aitäh! Euroopa Parlament otsustab, äh, Euroopa Parlament otsustab, kas nad võtavad selle töö ette, kas nad hakkavad vaatama läbi kõiki neid dokumente, seda me võime kaaluda. kui see on teie soov, siis seda me võime kaaluda, kui selles äh, koordinaatorid eelkõige kokku lepivad, seejärel lepib kokku libe komisjon ja kui lõpuks siis Euroopa Parlament nõustub niisugust resolutsiooni vastu võtma, siis me võime seda igal juhul teha. aga igal juhul me oleme arutanud seda äh, juhtumit ning see tegelikult mõjutab Euroopa, see, see siin mõjutab Euroopa Liidu asutamislepingute ühte põhimõtet, õigusriigi põhimõtete järgimist, kohtunikke tuleb kaitsta igal juhul eh, sõltumata sellest, missugune on selle kaitse maksumus, juhul kui nad eh, uurivad kriminaalseid juhtumeid, kui nad töötlevad, mm, kui nad tegelevad kurjategijate või seaduserikkujatega, nad vajavad igasugust kaitset, see on eh, täiesti selge, see on Euroopa õigus, aga nüüd ma pöördun taas ministri poole, kas te võtaksite selle kokku pärast neid äh, kuuldud, äh, kuuldud märkusi, aitäh ja ma räägin nüüd ka Leedu. eelkõige suur aitäh äh, esimehele ja komisjoni liikmetele, suur aitäh proua Metsala, proua Sippel, proua Intvelt, härra Breyer me pöörame eriti suurt tähelepanu Euroopa Liidu solidaarsusele ja ühtsusele. Me oleme üsna veendunud, et kõik siinviibijad mõistavad seda, et Euroop-, et Leedu kohtunikud ja prokurörid on Euroopa Liidu kohtunikud ja prokurörid, keda on tarvis kaitsta. proua Int Veldile. tõesti, Euroopa Justiitsnõukogude võrgustik arutas seda ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis saadeti selle kohta ka üks teade teie komisjonile. aga nüüd tekkis küsimus ka teie poolt, mis, mis juhtub kõige halvemal juhul nende kohtunike ja prokuröridega näiteks kujutame ette, et nad peavad reisima kolmandasse riiki, siis nad võidakse kinni pidada, nende vabadust võidakse ohustada. siis oli ka küsimus, mis puudutas andmeid. ma ei hakka väga põhjalikult sellest rääkima, aga ma võin öelda, selle teema puhul on kasutatud Euroopa andmeid selle Äh, probleemi lahendamise puhul. lubage mul veel ükskord väljendada oma rõõmu ja rahulolu, et ma saan täna siin olla ja tutvustada seda olukorda ning mul on väga hea meel, et äh, selle komisjoni liikmed äh, on väljendanud soovi võtta vastu parlamendi resolutsioon. suur aitäh teile veel ükskord, aitäh, härra minister, kas härra Breyer, kas teil on veel mingeid täiendavaid märkusi? ja kui jah, siis jälle pärast härra ministrile, palun härra Breyer, jah, ma tahaksin lühidalt äh, teie praeguse sõnavõtu valguses öelda, et Venemaa on kasutanud teie kohtunike uurimiseks Euroopa Liidu andmeid, kas see oli see, mida te ütlesite? jah, ma ütlesin, et äh, meil on öö, äh, niisuguseid oletusi, et nad on kasutanud Euroopa Liidu andmeid Well, the elements for our political assessment äh, hüva poliitiliste hinnangute öö, äh, otsuste elemendid, see tähendab, et siis meie komisjoni ja kogu, pikemalt ka Euroopa Parlamendi öö, äh, seisukohad on enam-vähem selged, suur aitäh selle sõnavõtu eest, sellest on väga äh, väga-väga suurt kasu, suur aitäh, et te tutvustasite meile seda äh, situatsiooni, kuidas ühe liikmesriigi äh, äh kohtud seisavad oma, äh, seisavad oma, oma sõltumatuse eest, nii et siis ärka härra Djankevitšus nimi, suur aitäh teile äh, selle, selle ettekande eest, nüüd me jõuame oma tänase õhtu viimase päevakorrapunkti juurde. me ütleme head, head aega mm, Leedu esindajatele ja täname veel ükskord selle juhtumi tutvustamise eest. suur aitäh teile! okay, colleagues, I am very happy. niisiis, kolleegid, mul on väga suur rõõm näha, et vähemasti mõned kolleegid on jätkuvalt siin saalis ja nendega me saame siis arutada viimast kahte päevakorrapunkti. mina juhin nüüd koosolekut, sellepärast et meie juhataja pidi kahjuks minema teisele koosolekule. meie järgmine päevakorrapunkt on Euroopa kontrollikoja infodokument Euroopa Liidu küberturvalisuse poliitika tõhususest, tõhusust mõjutavate probleemide kohta. ja me vaatame seda kontrollikoja tööd osana EDPS-i ja komisjoni eelarve täitmise menetlusest ja mis meie komisjonile võib-olla nende organite õigus likkuse ja legaalsusele lisaks veel huvi pakub, on just see, kuidas täidetakse Euroopa Liidu poli-, poliitikaid tõhususe seisukohast lähtudes ja sellest seisukohast lähtudes annan ma nüüd kohe sõna härra Tumeele, kes tutvustab meile Euroopa Kontrollikoja infodokumenti maikuust kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja pärast seda saavad sõna kõik huvi, huvitatud liikmed. palun, härra Tomee. suur aitäh, proua, proua juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on suur rõõm rääkida teie ees ja tutvustada teile eh, Euroopa Kontrollikoja infodokumenti, mis avaldati märtsis. me oleme siin toonud välja terve hulga erinevaid probleeme, millega me silmitsi seisame, et jõuda tõhusa küberjõu küberjulgeolekupoliitikani Euroopa Liidus. kuus on, mm, kontrollikoda on laiendanud oma töövaldkondi lähiminevikus lõime konkreetseks otstarbeks eriotstarbelise meeskonna, kes pidi tegelema kõikide majandus- ja finantskriisi küsimustega ja samuti uue majandushalduse ülevaatamiseks, see oli meie jaoks midagi muud, me ei olnud varem midagi niisugust teinud, aga nüüd me töötame ka teiste teemadega, niisuguste teemadega, mis on seotud julgeoleku ja kaitsega, sellepärast et need on valdkonnad, mis muutuvad Euroopa Liidus üha olulisemaks. ja see on olnud probleemiks ka Kontrollikojale, nagu kõikidele teistelegi institutsioonidele, kuna nagu öeldud, see on meie jaoks midagi uut ning näiteks selle kohta ja samuti selle dokumendi kohta, mida ma täna teile tutvustan, teeksin ma ettepaneku vaadata analüüsi number üheksa kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast, aga ka kõiki teisi analüüse, mis puudutavad piirivalvet näiteks või äh, informaatikasüsteeme. ning samuti vabadusi ja kõiki muid piiridega seonduvaid teemasid see infodokument, mida ma täna teile tutvustan, ei ole iseenesest audit, mis ta aga on? tegemist on ülevaatega, ülevaatega tööst, mis me oleme selles valdkonnas ära teinud. nii et äh, Kontrollikoja kom-, komponent on siin tegelikult olemas, eesmärgiga rajada teed tulevastele audititele selles valdkonnas aga on ka teisi äh, sidusrühmi, kes siin mängu tulevad. eesmärgiga seda tööd teostada kasutasime avalikke dokumente, kasutasime institutsioone erinevate asutustega, institutsioonidega, kes selles valdkonnas tegutsevad, samuti kasutasime erinevate valdkondade aruandeid ja uuringuid ning meie asutuste poolt koostatud uuringut liikmesriikide ja liikmesriikides vastavate kaasatud institutsioonide kohta. nagu te teate, on küberturvalisus selles valdkonnas võtmetähtsusega küsimus. küberjulgeoleku ja küberkaitse teemad muutuvad üha olulisemaks, sellepärast et me oleme vastuvõtlikud küberrünnakute suhtes ja seega peab äh, küberturvalisus olema Euroopa Kontrollikoja tegutsemise keskmes me oleme üritanud siin uurida eh, küberturvalisuse mm, kompleksset maailma ja peamised küsimused on võimalik jagada neljaks. esiteks eh, poliitiline raamistik, teiseks eh, riiklik rahastus ja kuidas rahust, rahastust korraldada, kolmandaks kübervastupidavus ja selle loomine ning neljandaks, kuidas luua tõhus reageerimine küberjulgeoleku intsidentidele. esimeses samba alla poliitõigus ja õiguslik raamistik. siin tuleb rõhutada seda, et Euroopa Liidus peaks olema ühtne ökosüsteem kübermaastikul. praegusel hetkel on meil väga palju erinevaid osalejaid, erinevaid sidusrühmi, erinevaid mängijaid, seetõttu on väga oluline, et meil oleks ulatuslik ülevaade, kus oleks kõik osapooled kokku toodud, kus oleks liikmesriigid kokku toodud ja see on meie arvates üsna suur väljakutse. aga me oleme enda arust ikkagi suutnud koostada üsna põhjaliku ülevaate, millest võib olla kasu ja selle aruande esimeses lisas saategi natukene rohkem näha seda konteksti, milles me siin tegutseme. teine probleem selles vallas on tõhus hindamine ja ja määra ja tulemuste määramine võetud tegevustele ning loomulikult on väga olulise tähtsusega ka aruandlus ja korralik aruandlus. selleks on meil vaja jällegi mõõdetavaid, mm, mõõdetavaid näitajaid, mille alusel seda teha, aga praegusel hetkel olukord ei ole veel niisugune. ning asjaolu, et õigusraamistik on teataval määral veel killustatud ja liikmesriikides ei ole Euroopa Liidu seadusandlus veel täielikult üle võetud, on asi, mida potentsiaalsed küberründajad saavad kasutada, nii et selleni tuleks jõuda ja mida siin selleks vaja on? on vaja seda, et seadusandjad paremini hindaksid seda, mis meil ees võib seista, võttes arvesse tehnoloogia arenemise kiirust ja samuti neid küberohtusid, millega me oleme silmitsi. mida Euroopa Liit soovib? Euroopa Liit soovib saada maailma kõige ohutumaks digitaalseks keskkonnaks. see on selgelt välja toodud eesmärk. ja nüüd jõuamegi rahastuse ja kulutuste juurde, mis sellega kaasneb. esiteks tuleb investeeringute tasandeid kohandada vastavalt eesmärkidele ja sihtidele, mis tähendab mitte ainult üleilmset äh, küberturvalisusse investeerimist, mis vaid ka mm, selle mõju ja selle investeeringute mõju arvestamist, et äh, tehtud kulutused oleksid ka nii mõjusad kui vähegi võimalik. samuti tuleks tagada see, et uusi projekte ja tärkavaid ettevõtteid rahastatakse. nii et kogu Euroopa Liidus peab olema üldine ülevaade, aga samamoodi liikmesriikides tuleb pöörata tähelepanu nendele lünkadele, mis on tarvis sulgeda. asjaolu, et meil ei ole äh, küberturvalisuse strateegia jaoks konkreetset Euroopa Liidu eelarvet, siis ei ole meil ka selget ülevaadet sellest, mida me saame kulutada, kui palju saame investeerida ja see kõik äh, tuleneb sellest, et küberturvalisus on äärmiselt valdkonnaülene teema ja siin on veel üks asi, millele ma tahan teie tähelepanu juhtida. nimelt vajadus piisavate ressursside järele kõikides peamistes Euroopa asutustes, mis töötavad mm, eh, küberturvalisusega, näiteks ENISA, Europol ja veel mõned. see on äärmiselt eh, keerukas väljakutse, eriti just siis, kui me räägime eh, inimkapitali leidmisest ja nende hoidmisest. edasi selleks, et saavutada küber vastupanuvõime, tuleb äh, tuleb sulgeda need rüngad, mis praegusel hetkel on olemas nii avaliku kui erasektori küberturvalisuse haldamisel, nii riskide hindamisel kui võimekuse suurendamisel, teadlikkuse suurendamisel ja Eh, heal koordineerimisel ning tõhusal infovahetusel. kui meil oleks olemas tõhus ja hästi töötav haldusmudel, siis oleks meil ka oluliselt riht-, lihtsam eh, küberohtudele vastu astuda ja neid vältida. seega on siin võtmeks meie suutlikkuse parandamine, koolitus ja väljaõpe on siin absoluutselt olulise tähtsusega lisaks sellele tuleb luua vastastikuse usalduse õhkkond erinevate sidusrühmade vahel, kes tegelevad üld, üleüldise kübervastupidavusega. Euroopa Komisjon ise on juhtinud tähelepanu sellele, et üldist ja kõikehõlmavat koordineeritust jätkuvalt ei ole, et piisavalt ei tehta koostööd erasektoriga, on ettevõtteid, kes on olnud natukene tõrksad selles suhtes, et jagada infot, aga niisugune asi võib mõjutada kõikide mainet ja teeb selle väljakutse veel suuremaks. nii et infovahetuse parandamine era- ja avaliku sektori vahel on vaieldamatult asi, mille kallal me alles töötame hoolimata sellest, et me oleme teinud päris palju pingutusi kuni tänase päevani, on digitaalsed süsteemid ikkagi niivõrd keerukad, et iga viimse kui rünnaku ärahoidmine on võimatu. seega tõhus tõhus vastupanu küberrünnakutele on kiire reaktsioon ja varajane avastamine seda, see eeldab Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel koordineeritust tegevust ja samuti koordineeritud tege-, tege-, tegutsemist esile kerkinud kriiside puhul. selles valdkonnas on oluline säilitada kriitiline taristu ja selle peamised funktsioonid, näiteks äh, sekkumine elektroonilistesse protsessidesse ja disinfor-, äh, valeinfokampaaniatesse niisiis, selles infodokumendis, mis ma teile pra-, mida ma teile praegu tutvustan, on palju rohkem üksikasju selle teema kohta ja samuti Kontrollikoja väga põhjalik analüüs kõikide nende teemade kohta ja prioriteetide kohta. prioriteetide Teil äh, peatusin ma nüüd ka oma selles sõnavõtus, kas ma tohiksin lõpetuseks öelda, et hoolimata sellest, et liikmesriikides ja Euroopa Liidus on tehtud väga palju pingutusi, et võidelda küberturvalisuse ohtudega, aga praegu on just täpselt see hetk, kui Euroopa Liit peab suurendama oma küberjulgeolekut, selle tugevust ja oma digitaalset sõltumatust ning seda me peame tegema niimoodi, et me ei seaks ohtu oma põhiväärtusi, Euroopa Liidu alusväärtusi, oma küberturvalisuse tugevdamine tähendab seda, et me peame pöörama tähelepanu kõikidele küberohtudele, mis on siiamaani tuvastatud ehk siis tugevdama ja hindama ning sulgema kõik õiguslikud lüngad, teiseks parandama ja suurendama investeeringuid ning investeeringute mõju, kolmandaks tuleb parandada meie haldussuutlikkust, parandada meie oskusi juurde, koostööd erinevate sidusrühmade vahel, paremat koordineeritust ning lõpetuseks tagada peamiste taristute ja peamiste sotsiaalsete funktsioonide tõhus kaitse. ning ma ei tahaks siiski lõpetada oma sõnavõttu ilma tänamata Euroopa Komisjoni ja välisteenistust, nõukogu, ENISA-t ja Europoli kui ka Euroopa Küberturvalisuse Organisatsiooni ning samuti liikmesriikide kõrgemaid seireorganeid. lisaks tahan tänada ka libe komisjoni, tänan teid huvi eest meie töö vastu ja ma loodan, et meie töö on teile kasulik eesmärk ja et see inspireerib ka täiendavat koostööd ja koordineeritust mitmete asutuste vahel, keda ma juba nimetasin. nagu öeldud, me töötame väga paljude erinevate allikatega, need on toodud välja joonealustes märkustes ja lisades, allikaid on üle kahesaja, mida me kasutasime selle infodokumendi koostamiseks ja kõik üksikasjad leiate sellest dokumendist. suur aitäh teile, lugupeetud parlamendiliikmed, tähelepanu eest ja ma olen rõõmuga valmis vastama vastama kõikidele küsimustele, mis teil on. Very... aitäh. ma arvan, et äh, teie sõnavõtus me juba kuulsime palju huvitavat. Te rääkisite äh, küber turvalisusest mitte ainult äh, teie ametis, vaid ka meie liikmesriikides. mul on väga hea meel, et te rääkisite investeeringutest erinevatesse valdkondadesse, aga ka koolitamisest ja teadlikkuse tõstmisest, mida on vaja teha nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil, loomulikult rääkisite ka eelarvest, kuna selget eelarverida ei ole küberturvalisuse jaoks, aga võib-olla on vaja siiski rohkem äh, rahalisi vahendeid nii et äh, eks me näe, mida siis Euroopa eelarvest pakutakse sellesse, sellele valdkonnale. meil on palju valdkondi, äh, kus on vaja rohkem vahendeid, aga me ei näe, kus oleks võimalik vähem kulutada, nii et see on kindlasti suur väljakutse. mul on väga hea meel, et äh, kavatsetakse välja töötada kontrolliaruanne ja me kuulsime väga palju olulisi asju ja ma nüüd vaatan, et kas mõni kolleeg soovib sõna, esitada küsimusi ja esimesena saab sõna meie kolleeg Patrick Breyer. aitäh. aitäh, et tegelete selle olulise valdkonnaga, küberkuritegevusega küberturvalisusega, see on äh, väga oluline ja see on väga kiiduväärt, et te seda analüüsite. Ehm, see asjade internet, värkvõrk, mis meil praegu on, see tähendab seda, et meie ühiskond ta otseselt äh, ühendatakse, et uued autod äh, või ka näiteks haiglad on ühenduses äh, ja kui seal on probleeme, siis see tähendab ohtu meie elule ja varale ja me ei saa enam lubada endale seda, et me näeme regulaarselt, pea, praktiliselt igapäevaselt selliseid äh, julgeolekukatastroofe, et pidevalt avaldatakse teateid selliste julgeolekuintsidentide kohta. nii et ilmselgelt on meil probleeme küberturvalisusega ja mis puudutab teie äh, dokumenti, siis ma nägin, et see on vastu võetud äh, veebruaris, äh, nii et kõiki uusi arenguid see ei kajasta. näiteks direktiivi, mis puudutavaid digitaalsisu edastamist käsitlevaid lepinguid, meil on kohustus on kohust-, ette nähtud kohustus äh, turvauuendusi edastajate, edastada tarbijatele ja on ka taga-, rahastus parem IT, parema IT-turvalisuse tagamiseks, aga kindlasti on vaja paremini toime tulla nende väljakutsetega, toon mõningad näited, üks asi, mida me saaksime paremini teha, on tarbijatoodete puhul, et tagada parem läbipaistvus et äh, milline on äh, nende poolt ostetavate toodete IT-turvalisus, tihti te näete mingisuguseid Hiina või mujalt pärit tooteid äh, riiulil ja te ei tea, kas on olemas turvauuendused, kas on olemas vastav tarkvara ja selline teave ei ole piisav, et võib-olla meil võiks olla läbipaistev toodete märgistamissüsteem, mis puudutaks IT-turvalisust ja tootjate vastutus kes ei võta midagi ette, kui neid teavitatakse turvalünkadest, et see oleks võib-olla väga suur äh, stiimul, kui neid saaks võtta vastutusele äh, selle eest, et nad ei ole oma tarkvaras äh, sisalduvaid vigu parandanud ja lisaks sellele paljud ametiasutused eelistavad kasutada neid turvanõrkusi kasu-, selleks, et kasutada neid ära tagaustena äh, seire äh, huvides ja nad ei ole huvitatud selleks, et äh, turvanõrkusi parandatakse, see tähendab, et neid tagauksi saavad ära kasutada ka kurjategijad. nii et seetõttu, kui meil oleks poliitika, et turvanõrkused parandatakse, selle asemel, et neid ära kasutada, see oleks äh, väga kasulik ja Europol tegelikult teeb midagi vastupidist, neil on foorum, kus äh, vahetatakse mõtteid selle üle, et kuidas oleks võimalik ära kasutada turvanõrkusi ja tagauksi. ja lisaks sellele, kui tegemist on küberrünnakutega IT-süsteemide vastu on vastupidavus palju olulisem kui äh, lõpuks äh, jätkutööga tegelemine, et äh, kõigepealt tuleks tooteid kujundada niimoodi, et neid süsteeme ei oleks võimalik rünnata ja kahjustada. uuendatud tarkvara kasutamine on palju olulisem kui üritada leida rünnakute toimepanijat, sest see on tihti võimatu ning üks kriitiline märkus teie aruande kohta, see puudutab andmete säilitamist. ma tahaksin rõhutada, et Euroopa Kohus on leidnud, et Äh, selline andmete säilitamise kohustus on äh, ebaproportsionaalne, piirab põhiõigusi, et äh, see ei taga korralikku vastutusele võtmist, aga võttes arvesse kõiki, kogu statistikat liikmesriikidel, kus ei ole kohustuslikke andmete säilitamise seadusi, nagu näiteks Saksamaal, ähm, nad uurivad äh, selliseid intsidente sama tõhusalt kui teised ja minevikus me ei ole näinud, et äh, kuritegevuse tase tõuseks, isegi kuri, küberkuritegevuse tase ei ole tõusnud. nii et äh, selline ettepanek, et võiks olla üldine andmete säilitamise ähm, kohustus, sellele tuleks vastu seista aitäh, härra Breyer, te küsisite paljusid asju ja ähm, ja tegite palju ettepanekuid, mis on väga hea, sellepärast et ma kartsin, et me lõpetame selle punkti käsitlemise enne poolt kuud ja siin ei ole nüüd mingit irooniat, mul on tõesti hea meel, et te kasutasite seda võimalust ja nüüd on meil veel üks kolleeg nimekirjas, kolleeg Sassaris. kolleeg Sarsalehos, aitäh Äh, selle ülevaate eest. tegemist on positiivse arenguga, et äh, Euroopa Kontrollikoda on äh, seda olulist valdkonda hinnanud, teinud seda oma perspektiivist ja võttes arvesse oma kohta institutsioonilises raamistikus, härra Tomee ütles, et tegemist ei ole auditiga, tegemist on infodokumendiga selleks, et valmistada ette tulevast auditit. ja see tähendab äh, ju seda, või ma tahaks küsida, et kas on mingi töökava äh, Äh, kus on ette nähtud, et kehtes, keskendutakse mingitele valdkondadele, mida siis Kontrollikoda tõesti kavatseb äh, auditeerida ja veel kaks küsimust, et kas te toetate, et oleks äh, konkreetne eelarve, kus oleks tõesti selgelt välja toodud, et mida teeb Euroopa Liit küberturvalisuse vallas ja teiseks te mainisite, et vaja on e, e, tagada vastavate Euroopa ametite korralik varustatus ressurssidega, kes teevad koostööd küberturvalisuse valdkonnas. siin on juttu rahalistest vahenditest, personalist, aga ka õigusinstrumentidest e, ja see, ma tahaksin küsida, et mida te silmas pidasite? aitäh, härra Tomee, teil on nüüd piisavalt aega selleks, et vastata kõigile märkustele ja küsimustele, mida kõneleja räägib. nüüd äh, on jälle kuulda. see, et äh, meid on täna siia kutsutud, äh, annab tunnistust sellest, et meie infodokument on äh, olnud oluline panus, äh, tegemist on väga laia valdkonnaga, väga paljude arengutega, ähm, on erinevaid ameteid äh, ja selles töös osalevad nõukogu komisjon, erinevad peadirektoraadid, paljud arengud on kiired mm, ja teadlikkus järjest tõuseb ning on võetud erinevaid meetmeid ja nüüd äh, käsitleksin mõningaid aspekte, mida te mainisite seoses meie infodokumendiga. sertifitseerimine. see on äh, uusim areng seoses selle määruse viimase läbivaatamisega. mittekohustuslikud sertifitseerimissüsteemid liikmesriigid peavad äh, töötama välja oma regulatsioonid, kahjuks on jälle probleeme kõneleja mikrofoniga. siin on tegemist äh, vastastikuse tunnustamise lähenemisega ja eks me näe, kuidas on võimalik äh, koostööd jätkata, et sertifitseerimine on väga oluline su-, suurte osapoolte jaoks ja kui tegemist on VKI-dega, siis äh, eks ole näha, kuidas ähm, äh, sertifitseerimine toimib. Te viitasite ka sellele, et kuidas äh, areneb värkvõrk uued tehnoloogiad, näiteks tulevane 5G võrgustik, mis võimaldab palju tõhusamalt, intensiivsemalt kasutada erinevaid seadmeid ja sellega seonduvad ka mõningad väljakutsed, on väga palju rohkem detsentraliseeritud võrke ja on vähem kontrolli traditsiooniliste telekomi operaatorite poolt. nii et äh, see mm, valdkond järjest laieneb ja oleme tähelepanu juhtinud mõningatele riskidele, mis äh, selles olukorras tõusetuvad, äh, sellele asjaolule, et Euroopa Liit on tehnoloogia importija selles valdkonnas, on äh, no. You have referred um, uh, you can continue okay.. You can, you have referred also Te viitasite ka andmete säilitamisele ja õiguslikule mm, raamistikule. meil ei ole seisukohta selle kohta. me oleme siin äh, kogunud and-, tõendeid, me kasutame erinevaid allikaid ja mm, sellest siis tuleneb äh, selline olukord, nagu me kirjeldasime. aga mis puudutab äh, mm, küberkuritegevuse vastast võitlust, siis vaja on koordineerimist. kohati on väga keeruline äh, tuvastada, et kes on kurjategijad, kust nad tegutsevad. probleeme on ka hübriidohtudega ja on ka vaja töötada välja teatav koordineerimis mehhanism, et praegu ei ole võimalik äh, ühes jurisdiktsioonis äh, kogutud tõendeid teises jurisdiktsioonis kasutada, et vaja on äh, sellele probleemile leida lahendus. see on järeldus, mille saame teha oma dokumendi baasil et see võimaldaks äh, tõhusamalt äh, küberkuritegevuse vastu. on väga palju probleeme. Te mainisite ka äh, vastupanuvõimet ja üks asjadest, mida meie rõhutame, on haridus. reageerimine on oluline, aga lõpptulemusena peavad siiski kõik lõppkasutajad kõigis valdkondades olema teadlikud riskidest. nii et ka äh, teavitamine on oluline, äh, see on kohustuslik suurtele võrguoperaatoritele, telekomi operaatoritele, internetiteenuse pakkujatele, äh, pilveteenuse pakkujatele, aga keskmise suurusega ettevõt-, ettevõtetel pole võib-olla vahendeid mitte ainult selleks, et teavitusi edastada, vaid ka selleks, et oma teenuseid kaitsta. nii et väljakutsed on tõesti väga suured. juba mainiti siin eelarvet, et meie ei ole suutnud välja selgitada, et kui palju küberturvalisusesse Euroopa Liidus investeeritakse, mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid ka liikmesriikide tasandil, on eelarves väga palju erinevaid äh, asju, aga me oleme leidnud mõningaid andmeid, mis äh, on seotud sellega, et USA null koma kolm protsenti oma SKT-st äh, kasutab äh, küberturvalisusele ja null koma üks protsenti kulutab valitsus. Äh, But uh, I have together with me uh, Mr. minuga koos on siin härra Michel Sverts, kes on meie peaaudiitor selles küsimuses. kas tema võiks ka vastata küsimustele? jah, meil on veel täiendavad kolm minutit. kas te võib-olla lõpetaksite oma vastused ja siis saaks teie kolleeg sõna? ja kolleeg Sarsa Leho, kes küsis töö kava kohta, et mida Kontrollikoda kavatseb selles küsimuses teha. me oleme nüüd saanud ülevaate ja tahaksime planeerida auditeid järgne, lähemas tulevikus, tõenäoliselt järgmisel aastal kaalume erinevaid ettepanekuid. hindame näiteks Euroopa Liidu meetmeid, mis puudutavad väärinfo levitamist, tõkestamist äh, sellel äh, on ka horisontaalne mõõde, aga me analüüsime ka teisi valdkondi, nagu näiteks meetmeid, mis puudutavad erinevaid institutsioone. Äh, enesekaitseks erinevates valdkondades. ütlesin alguses, et äh, tegemist on väga laia valdkonnaga ja igas dokumendi peatükis on meil välja toodud lahtised küsimused ja detailsete auditite abil oleks võimalik leida ka lahendusi. aga meil on tõesti ja need või neist võiks olla seadusandjatel väga palju abi vastavate arutelude puhul ja sel, kas oleks vaja eraldi eelarvet, me oleme näinud, et on võimatu välja selgitada, et kui palju aastas kulutatakse küberturvalisusele ja võib-olla eraldi eelarve ei olekski eriti mõttekas, me peame arvesse võtma seda, et küberturvalisus on seotud üldise julgeolekustrateegiaga, välispoliitiliste kaalutlustega, üleilmse strateegiaga, aga ka meetmetega, mis seonduvad ühtse turu arenguga digitaalmajanduse valdkonnas. nii et äh, kõik need äh, mm, eelarvenumbrid on olemas, aga võib-olla oleks hea määratleda täpsemalt, et kui palju kulutatakse küberturvalisusele ja mis äh, mõju nendel meetmetel on olnud siin ei ole head näidikute süsteemi, kuna ei ole vastavaid näitajaid ega vastavaid äh, Ähm, summasid äh, teada ja ametitel on äh, need pädevused, mis nad on saanud ja kohe ka lõpetan, ütleb kõneleja. Äh, siin saadik küsis ametite kohta, neil on oma pädevused. näiteks oli ettepanek, et Enisa ehk Võrguturbeamet saaks tõepoolest tegeleda koordineerimistööga Ehm, kui tegemist on Euroopa Liidu vastu suunatud äh, küberrünnete vastu, küberrünnetega ja mõned liikmesriigid eelistasid seda, et nad tahavad äh, nende oluliste riikliku julgeoleku küsimustega ise tegeleda ja et Enisal oleks ainult täiendavad ülesanded ja kõigi ametite, nii Enisa kui Europoli kohta kehtib see, et äh, oluline on, et nad saaksid äh, jätta tööle olulised isikud, et neil oleksid korralikud karjäärivõimalused, et nad saaksid konkureerida erasektoriga, ükskõik kas tegemist on ajutiste lepingutega või äh, liikmesriikide töötajatega, on oluline siduda neid ametitega, sest äh, muidu on äh, selles väga tundlikus valdkonnas liiga palju personali roteerumist ja seal on vaja ju seda, et oleks pidevalt olemas need vastav oskusteave meil on veel üks täiendav punkt äh, päevakorras, aga kui teil on äh, midagi täiendavat lisada, siis äh, kas te võiksite omalt poolt kahe minuti jooksul täiendada seda, mis seni on öeldud? jah, täiendaksin Baudilio kommentaare, mis puudutab härra Breiri küsimust. Te rääkisite sellest, et mõningad asjad on muutunud alates dokumendi avalikustamisest. E, jah, küberjulgeolek on tõesti väga kiiresti muutuv valdkond, aga kui vaadata sertifitseerimisskeeme iseendid, siis e, tõesti on vaja analüüsida, et kui tõhus see saab olla, et e, kui et äh, ise, kui tõhus saab olla ise oma tingimuste täitamise hindamine ja äh, NIS direktiivi poolt ette nähtu, et on väga palju valdkondi, mis ei ole veel kaetud, see on väga oluline ja ja te küsisite, et kas me toetame toodete märgistamist, selle kohta me praegu seisukohta ei võta ja siin on vaja keskenduda vastutusele äh, tootjate ja tarnijate puhul ja see puudutab ka seda äh, hoolduskohustust ja veel üks asi, andmete säilitamine, ma olen siin nüüd väga ettevaatlik ma arvan, et äh, see vaatenurk, millest meie lähenesime, oli, et me vaatasime, et kui tõhus on piiriülene koostöö Euroopa Liidu perspektiivist ja meie arvame, et äh, tuleks tegeleda vajakajäämistega õiguslikus raamistikus ja sellest võiks äh, pigem olla abi, kui tegemist on tõhusa Äh, tõhusate uurimistega küberkuritegude äh, puhul, aga ma mõistan, et tegemist on väga delikaatse valdkonnaga, nii et tõesti tuleb, ma siin väga ettevaatlikult sõnastaksin oma vastuse. aitäh, aitäh ka selle eest, et ajast kinni pidasite ja mõtleme sellele, et äh, see infodokument tõesti tekitas väga palju küsimusi ja märkusi ja see annab märku sellest, et vaja oleks tulla selle juurde tagasi, näha ette rohkem aega ja detailsemalt arutada. aitäh, et täna siin olite, tegemist oli tõesti väga kasuliku mõttevahetusega ja palju edu teile tulevaseks tööks, aitäh! lugupeetud kolleegid ja nüüd läheneme viimasele päevakorrapunktile, tegemist on Mm, piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi loomisega integreeritud piirihalduse fondi osana. meie raportöör on Tanja Fajon, kes on ka kohal ja räägib meile toimuvatest läbirääkimistest. sul on sõna, Tanja. aitäh, Birgit, lugupeetud kolleegid annaks teile lühikese ülevaate kolmepoolsetel läbirääkimistel toimuvast, mis toimuvad äh, piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi äh, küsimuses Soome eesistumise ajal on meil olnud kaks kolmepoolset kohtumist äh, ja üks on ette nähtud aasta lõpuks ja lisaks sellele on meil olnud neli tehnilist kohtumist ja need äh, endiselt on käimas. ja me oleme esialgu teinud mõningaid edusamme, aga ma pean ütlema, nagu kõigi poliitiliste, äh, et kõigis poliitilistes küsimustes on äh, asjad lahti, meil on ainult osaline läbirääkimiste mandaat nõukogust ja kõige olulisem äh, küsimus on fondi suurus ja see on praegu lahtine, sõltub äh, läbirääkimistest äh, üldise finantsraamistiku üle, mida peetakse siis nõukogus. nii et ma olen korduvalt nõukogu hoiatanud ja protesteerinud, et kõik välja pakutud määruse Äh, osad tuleks võrdsetel alustel vastu võtta. ei ole aktsepteeritav, et meie parlamendina ei saa kuidagi mõjutada äh, instrumendi suurust ja me peame lihtsalt alla neelama äh, selle numbri, kui liikmesriigid selles kokku leppida suudavad. see on tõesti veidi solvav nii et meil ei ole siin rahastamise, rahastamist äh, veel teada ja meil on ainult osaline nõukogu mandaat, nii et äh, me väga abstraktselt arutame neid numbreid ja see ei ole eriti produktiivne. lisaks sellele on mõningad poliitilised probleemid, mis on horisontaalsed probleemid ja nendega ei saa eraldi tegeleda, sest need äh, mõjutavad ka teisi äh, siseasjade teemasid äh, ja horisontaalküsimuste kohtumine on ette nähtud järgmiseks nädalaks, et tegeleda just nimelt nende küsimustega ja kuna nõukogu ja komisjon soovivad rohkem paindlikkust ja tõhusust, siis parlament arvab, et vaja on säilitada mõningaid äh, tagatisi ja komisjonile ja liikmesriikidele ei saa jätta äh, vabadust otsustada, kuidas äh, raha kulutatakse, sest kui see määrus on vastu võetud, siis paneb see paika rahastuse järgnevaks seitsmeks aastaks ja me peame tagama, et see oleks õige nii et parlament ei saa äh, teist võimalust nende tingimuste muutmiseks äh, ja nüüd äh, käin läbi neli peamist valdkonda, milles institutsioonid peavad kokku leppima. esiteks rahastus seoses kolmandate riikidega, siin üldiselt on rahast toetus äh, küsitav, et äh, vahendid on ette nähtud Euroopa piirihalduseks, see on üld-, sisene instrument, mitte välispoliitika instrument, me rõhutame seda fakti, kuna on terve rida välistegevuse rahastamisinstrumente, mis näevad ette tegutsemist kolmandates riikides ja see, need on palju suuremad kui see ja sellepärast tuleks see siin selgelt äh, siduda ja on äh, selge äh, piirang, et neli protsenti ainult saab ähm, tegutse-, tegevusteks kolmandates riikides äh, ja siin nõukogu ja komisjon ei ole nõus sellega, et siin asju piirata, et me arutame siin seda, et kas seal üldse on mingisugused äh, protsendimäärad paika pandud ja millised need oleks? ja teine teema puudutab minimaalseid äh, eesmärke tulevase viisapoliitika jaoks, et äh, siin on kaks spetsiifilist eesmärki, piirihaldus ja ühine viisapoliitika. Euroopa Parlamendis me tahaks tagada seda, et mõlemad eesmärgid saaksid piisava või adekvaatse rahastuse, et oleks võimalik neid eesmärke saavutada ja toetataks äh, legitiimset äh, Euroopa Liitu reisimist äh, ja ühist viisapoliitikat, et see on sama oluline kui piiride haldamine ja kuritegevuse ennetamine. meie parlamendis arvame, et vähemalt kakskümmend protsenti vahenditest tuleks Äh, näha ette nendele ühise viisapoliitika eesmärkidele ja nõukogu ja komisjon äh, ei suhtu sellesse positiivselt, aga see on üks äh, parlamendi jaoks väga olulistest elementidest ning kolmas teema, liikmesriikide riiklikud programmid, me oleme komisjonile andnud äh, ülesande konsulteerida erinevate ametitega, muu lisaks Frontexile, EULISA ja äh, Põhivabaduste Amet äh, lisati nende ametite nimekirja, kellega tuleks konsulteerida, kui tegemist on riiklike programmide hindamisega ning me oleme tugevdanud ka sätteid, mis puudutavad otsimist ja päästmistegevust. liikmesriigid peaksid arvesse võtma äh, otsimist ja päästetegevust, kui nad tegelevad äh, instrumendi rakendamisega ja äh, mm, ja piiride haldamisega rahvusvahelistes vetes ja tuleb kindlasti tagada see, et ei toimuks tagasisaatmist ja me näeme, et nõukogu ja paindlik, komisjon on siin teataval määral paindlikud, nii et me jätkame arut-, arutelusid tehnilisel tasandil. ja neljas küsimus, põhiõigused. meil on väga selge eesmärk tugevdada äh, määruse teksti, mis puudutab põhiõiguste äh, austamist ja mittediskrimineerimist, meil on äh, uus vastav artikkel ja erinevad sätted ja ka põhjenduspunktid on selleks ette nähtud ja ma arvan, et Äh, ka selles küsimuses oleks nõukogu ja komisjoniga võimalik jõuda teatavale kokkuleppele. ma arvan, et äh, on võimalik selles küsimuses varsti rahuldust pakkuv kompromiss saavutada, aga lõppkokkuvõtteks rõhutaksin, et lõplik kokkulepe selle teksti osas on võimalik ainult siis, kui nõukogus jõutakse kokkuleppele üldises äh, mitmeaastases finantsraamistikus ja tegelikult ei ole seda oodata enne järgmist kevadet ja praegused läbirääkimised nõukogus on muutunud keerulisemaks. Ähm, liikmesriigid on oma positsioonidele järjest kindlamaks jäänud ja see saab äh, toimuda siis ainult Euroopa Liidu kodanike arvelt. ma tahaksin tänada siin läbirääkimismeeskonda toetuse ja jõupingutuste eest, mis on tõesti olnud väga abiks. ma tahaks tänada kõiki variraportööre, nõunikke ja Soome eesistujat ja komisjoni, kes on üritanud tagada konstruktiivset lähenemist, aga nagu ma ütlesin, me arutame väga abstraktselt, kuna meil ei ole teada lõplik rahastus ja, ja nõukogul on ainult osaline läbirääkimiste mandaat aitäh, Tanja, me teame, et kõik need kolm valdkonda, piirihaldus, viisad ja finantsküsimused on väga keerulised ja praegu on tegemist ainult osalise mandaadiga, mis teeb asjad veelgi keerulisemaks, aga ma näen, et vähemalt üks meie variraportööridest on ka siin, nii et annan sõna kolleeg Petersile. aitäh, teen väga lühidalt tahaksin tänada raportööri Tanja Fajoni raske töö eest selles küsimuses kõigis neis te tehnilistes kohtumistel ja triloogidel on tema ja tema meeskond teinud väga head tööd selleks, et parlamendi seisukohti selgitada, aga kuni on tegemist üksnes osalise nõukogu läbirääkimiste mandaadiga, nagu kõneleja juba ütles, on meil võimalik teha ainult piiratud edusamme ja ma ei korda seda, mida raportöör juba rääkis, tõhus